niisiis, meil on hääletus, kolleeg Tännoki raport, kas on teil veel midagi enda kasuks öelda, härra Tännok? Well, ma tänan, eile õhtul ma ütlesin juba ära ja ma ei hakka ennast üle kordama. peamine komistuskivi viimastel päevadel on öö, olnud kompromiss muudatusettepanekutega, üks asi, aga üldiselt me oleme muud asjad kokku leppinud, aga kompromissettepanek number kolmteist ja see puudutab Somaalilandi taotluse nimetamist, et nemad tahavad nende tunnustamist riigina. siin on meil olnud suur lahkarvamuste hulk ja eh, Rahvapartei eh, eh, ei ole rahul sellega, kuidas on kompromissettepanek kolmteist sõnastatud ja ma rääkisin komisjoni peasekretäriga ja me hääletame kompromissettepaneku üle ja siis on eraldi hääletamine Danjani muudatusettepaneku üle kustutada igasugused viited Somaalilandile. kahju, et me siit nüüd välja äh, viskame ühe kõige suurema välispoliitilise välja väljakutse siin piirkonnas, nimelt see Somaalilandi iseseisvuse küsimus ja üldse ei nimeta seda teemat. see on kahetsusväärne, nii et ma palun Rahvapartei, kaaluge oma seisukoht siiski üle. ma ei hakka üle kordama, mikspärast seda ma rääkisin eile. see, kuidas ma olen sõnastanud, on väga neutraalne ja Londoni konverents, mis oli peamine äh, Somaalimaa konverents, äh, just viitab Somaalimaale ja ütleb, et Mogadishu peab selle lahendama koos Somaali valitsusega, nii et Rahvapartei eh, fraktsiooni seisukoht, mina arvan, antud juhul on ebamõistlik. suur tänu. nii et asume hääletama, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt vabandust, seitsekümmend viis poolt, vastu. ja kontrollime üle. seitsekümmend viis. tundub, et on vastu võetud. kui Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid nüüd ka osaleksid, siis saaksime hääletuse lõpetada. hääletamine on lõpetatud edasi seitsekümmend kuus poolt, vastu. erapooletu vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud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 kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis esimees parandab end sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud kompromiss kuus A järgmisena. vastu võetud. sada üheksateist. sada üksteist poolt, vastu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 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, suulise muudatusettepanekuga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi sada kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend, kontrollime üle, sada kakskümmend üheksa teine osa. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kümme vastu, vastu võetud. edasi. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud sada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kahes osas, esimene osa. Vast-, poolt vastu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist poolt, kolmkümmend üks vastu, sada seitsekümmend viis poolt, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, sada seitsekümmend kuus. ei, sada seitsekümmend kuus langeb ära edasi äh, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollisime üle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 vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis edasi viiskümmend kaheksa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 kas kuuskümmend kolm kuni seitsekümmend üks võiks hääletada koos, kes on nende poolt? vastu? kuni kuuekümne üheksani. ehk siis kuuskümmend üheksa jääb välja, kes on poolt? kuni kuuekümne üheksani, kuuskümmend kolm kuni kuuskümmend üheksa, kes on poolt? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas kolmest kuni kaheteistkümneni võib hääletada koos? kaks poolt, kolm poolt, vastuerapoolt vastu võetud, viis poolt, vastuerapoolt vastu võetud, see, kuus poolt, vastuerapoolt vastu võetud, seitse poolt, vastuerapoolt vastu võetud vastu kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, eh, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. TV2 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, TV3 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV4 poolt vastu, erapoolt vastu võetud, TV5 poolt vastu. TV5 veel kord poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kakskümmend kaheksa poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. ja elektrooniline lõpphääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, kuus vastu, üks erapooletu. raport on vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile nüüd äh, edasi arvamus, mis puudutab Euroopa Liidu abi Küprose Türgi kogukonnale. raportööriks on proua Tjanaku. Marietta, kas sul on veel midagi öelda? ei ole. siis kompromiss äh, üks poolt, vastuerapoolt vastu võetud. kompromiss kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, kaheksa. kontrollime üle, kaheksa ja hääletamine on lõppenud. oo jaa. tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja elektrooniline lõpphääletus, palun hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja õnnesoovid äh, raportöörile. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt on äh, Montenegro eduaruanne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 ma saan teist aru, aga sellele vaatamata, palun. Charles, Charles, sul on sõna. härra Tänok, teil on nüüd sõna hmm?. Mr Tänok, would you like to härra Tänok, kas te äkki alustaks, palun? vaikust So it's very serious for me if I get trouble in London, you know. Right, Mr Chairman. jah, härra esimees, Montenegro. Montenegro on olnud detsembris kaks tuhat kümme kandidaatriik ja nüüd Eh, on lõppläbirääkimiste faasis liitumiseks Euroopa Liiduga. see on üsna selge, eh, Balkani riik, tas-, oleme jää-, seiranud tema edasiliikumist liitumisel, aga väike ei tarvitse alati ilus olla, mõnikord on see probleemne, eh, jah, mitte alati ei ole võimude lahusus väikeste riikide puhul korralikult järgitud ja peresuhed, suhted ja muud haridussüsteemis tekkinud suhted etendavad tähtsat rolli. mina oma raportis olen jaganud selle teksti viieks osaks, kõigepealt ma räägin üldistest asjadest tervitan, eh, vabasid valimisi, mis toimusid Monterregos, samuti liitumisprotsessi üksikasju ja nüüd, kus on neil õigus läbi rääkida, siis peatükk kakskümmend kolm puudutab kohtusüsteemi ja põhiõigusi ja kakskümmend neli eh, justiitsvabaduse teemasid ja need kaks peatükki on väljakutseks Montenegrole, aga sellised riigid nagu Rootsi, kes ähvardas kasutada vetot läbirääkimiste Eh, alustamise peale eh, on samuti probleemiks, aga Montenegro on lubanud, et ta võitleb korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, need on suured probleemid paljudele Balkani riikidele. nüüd järgmine osa räägib täpsemalt juba eh, kohtusüsteemi sõltumatusest täpsemalt ja avalikus sektoris otsuste langetamist ning räägib ka meediakultuurist Montenegros, mis on väga mitmekesine, aga varasemal ajal on äh, ajakirjanikke, uurivaid ajakirjanikke ähvardatud. Montenegrol on probleeme äh, vähemuste kohtlemisega, eriti etniliste äh, vähemustega ja seksuaalvähemustega ja viimane kord Strasbourgis ma kohtusin vähe, seksuaalvähemuste esindajatega Strasbourgis ja see isik, kellega ma kohtusin, väitis, et teda diskrimineeritakse ja politsei üldse ei uuri neid rünnakuid, mis tema vastu on korraldatud ja tema on ainus äh, avalikkuse ette tulnud gei selles riigis. Äh, samas on optimismi märke WTO-ga äh, liitumine kaks tuhat üksteist ja see tähendab seda, et majandus dünaamiliselt areneda, aga võib-olla on vaja ka tegeleda muude majandusharudega kui turism, teenindussektor ja tööstussektorit edasi arendada, on vaja ka töötingimusi paremini järgida, jälgida ja Montenegro ei ole küll euroala liige, aga ta kasutab de facto vääringuna just eurot ja see võib olla probleemne, arvestades praegust euroala kriisi. aga euro nõrkus on tal võimaldanud käigus hoida oma õitseva turismimajandust jah, ja Montenegro on eh, täitnud Euroopa Liidu nõudmisi, eh, õigusakte vastu võtnud, aga samas on vaja need õigusaktid ka ellu rakendada ja institutsioonide tegevusse integreerida ja kultuuriks muuta. Eh, üldiselt ollakse positiivne, Montenegrol on head suhted naabritega ja Montenegro taotleb suuremat koostööd. Horvaatiaga ähm, äh, on piirikonflikt lahenemas sõbralikult ja äh, nad on üle võtmas agiid kõiki tuhandeid lehekülgi ja ei taha jalgratast leiutada, nii et äh, edasiliikumine on tubli olnud ja Serbia, Bosnia, Horvaatiaga on Montenegro keel väga sarnane, nii et see eh, on hea suhtlemisvahend ja lõpetuseks eh, Serbia, Makedoonia ja Horvaatiaga on lepingud eh, tagasivõtulepingud ja Serbia kurjategijad on peavari otsinud Montenegros ja Montenegro peab nüüd näitama, et ta alati kohaldab õigust äh, ei ole vastuvõetav see, et Serbia kurjategijad leiavad peavarju naaberriigis Montenegros ja tasub ka meeles pidada, et Horvaatia on väga head mm, äh, eeskuju andnud ja oma endise peaministri korruptsiooni pärast arestinud, see näitab, et keegi ei ole seadusest äh, kõrgemal. nüüd suhted Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga võib-olla vajavad parendamist, aga üldiselt Montenegrost on häid uudiseid ja minu kontaktid äh, on öelnud, et nõukogus leiakse, et Montenegro küll ei ole peatselt liitumas, aga võib-olla mõelda järgmise aastakümne peale. võib-olla ei ole see öö, äh, hea, et praegu ei taheta Horvaatiast öö, äh, kaugemale laieneda aga kõik muidugi sõltub sellest, kuidas uus alusleping välja hakkab nägema pärast aastat kaks tuhat kuusteist. igatahes läbirääkimised käivad ja sujuvad hästi, nii et mul on hea meel, et mina alalise raportöörina selle riigi osas saan häid uudiseid teile tuua. Kuka. Thank you, Mr Chair. ma tänan ma tahan tervitada härra Tännokit, eh, ütleb härra Kukan, eh, see on väga hea järjekindel raport, seal on peamised küsimused kajastatud, mis puudutavad Montenegrot ja ma arvan, et tegemist on väga hea alusega arutamiseks siin komisjonis. tahan ainult põgusalt paari küsimust puudutada, mida ka raport käsitleb. ma arvan, et raport tähtis, on kõik hästi sihipärane ja justiits, siseasjad ja sealhulgas ka korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on hästi käsitletud ja avalik halduse küsimused ja suutlikkuse suurendamine läbirääkimiste pidamiseks on tähtsad valdkonnad ja liitumisläbirääkimistel peavad asjad olema tähelepanu keskmes ja eriti tahaks rõhutada seda, on vaja tugevdada kohtusüsteemi ja äh, võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Need on äh, need tähtsad valdkonnad, kus me tahame näha selgeid ja käegakatsutavaid tulemusi. samuti äh, kõrgetasemeliste korruptantide vastutusele võtmine on samuti tähtis ja selleks, et läbi, liitumisläbirääkimised edukalt lõpule viia, on vaja Montenegrol oma haldus- ja institutsionaalset suutlikkust tugevdada. ja samas mul on hea meel selle üle, et raportis räägitakse seda, et e, poliitiliste e, otsuste langetajate ja kodanikuühiskonna suhted e, on tugevnenud just liitumisläbirääkimiste kont-, kontekstis. kodanikuühiskonna esindajad olid kaasatud töörühmadesse ja nii osalevad otseselt liitumisläbirääkimistel ja see on üks hea näide, mida teisedki riigid peaksid järgima ja tahaksin Montenegro rahvast kiita hästi läbi viidud valimiste eest aasta alguses ja soovime edu uuele valitsusele. sellel on nüüd uus ja tugev mandaat eh, töötamaks Euroopa Liidu agenda kallal, nii et julgustame Montenegrot veelgi edasi liikuma ja kiidame tehtud töö eest seni. Tack, herr ordförande. Även jag vill eh, gratulera herr Tanok. suur tänu. minagi tahaksin õnnitleda kolleeg Tanokit. tekst on väga hea, ma olen olnud Montenegro variraportöör härra Tanoki raportitele ja tema tekstid on alati olnud eh, head ja tasakaalus. mulle meeldib eh, see, et äh, raportis juhitakse tähelepanu Montenegro edusammudele, et õnnitletakse Montenegrot vabade demokraatlike valimiste puhul ja juhitakse tähelepanu sellele, et parlamentaarne järelevalve toimib äh, paremini. on tähtis äh, juhtida tähelepanu ka edusammudele, mida on tehtud ajakirjandusvabaduse valdkonnas siin äh, raportis räägitakse ka sellest, et tuleb tugevdada kodanikuühiskonda ning et endiselt on kahjuks äh, palju korruptsiooni ja just selle vastu tuleks kindlasti võidelda. tuleb äh, teha veel lisapingutusi, et vältida ühiskondliku ähm, teatud gruppide kõrvaletõrjumist, tuleb jõuda võrdsusele. mul väga palju lisada ei ole, võib-olla esitan omalt poolt veel mõne täpsustuse või muudatusettepaneku, aga üldiselt on tekst heas tasakaalus ja ilmselt ka teistelt fraktsioonidelt tuleb väikeseid muudatusettepanekuid, aitäh! proua Lunatšek, palun! minagi tahaksin kiita kolleegi Tännokit selle raporti eest, minu arvates on siin väga täpselt ja kokkusurutult eh, näidatud, milline on olukord Montenegros ja mul on hea meel selle üle, et meil on siin lai enamus parlamendis, kes toetavad edasiliikumist eh, Montenegroga liitumisprotsessis ja eh, meil toimub ka stabilisatsiooni assotsiooni alane kohtumine saadikutega ja ma usun, et siitki saame mõtteid, mida liit võtta veel siia raportisse, kui me jätkame tööd sellega. aga tahaksin kommenteerida paari asja. võib-olla tasuks mainida, et Montenegro oma konstitutsioonis eh, nimetab ennast eh, selliseks ökoloogiliseks riigiks. paraku praktikas see alati nii ei ole, e, suurte turismiprojektide puhul, samuti energia tootmisel e, tuleks rohkem ära teha, aga Montenegro konstitutsiooni on kirja pandud see keskkonnasõbralikkuse aspekt. E, võib-olla see on hea mõte ka sellele viidata. ja me kõik oleme rahul sellega, et alustatakse peatükkidest kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. see on eriti oluline eh, riigi jaoks, kus on väga palju korruptsiooni ja väga palju tuleb ära teha eh, just justiitssüsteemis, korruptsioon valitsuses, valitsuse ümber on midagi, millega tuleb tegeleda ja see on edasiliikumiseks oluline ja mul on hea meel selle üle, et härra Tänok on juba rääkinud ka vajadusest teha paremat koostööd kodanikuühiskonnaga möödunud nädalal oli meil kuulamine, ei siiski kaks nädalat tagasi oli kuulamine, läbipaistvus laienemisprotsessis oli teemaks ja sealt on häid näiteid selle kohta eh, Horvaatiast äh, esinejad ütlesid, mida annaks tulevikus paremini ära teha, nii et ma arvan, et selle kuulamise mõned tulemused saaks ka protsessi lülitada eh,. head näited on tuua, mida tulevikus veelgi paremini teha. nüüd, mis puudutab parlamendi järelevalve kontrolli rolli, siis mul oli positiivseks üllatuseks see möödunud nädalal, kui me kohtusime Montenegro saadikuga äh, valmistumaks assotsiooni stabilisatsiooni kohtumiseks. Äh, seal äh, auditikomisjon Montenegro parlamendis ja integratsioonikomisjon on sellised komisjonid Montenegro parlamendis, kus ka opositsiooniparteid on esindatud, nii et see on väga positiivne. härra Tännok rääkis ka siin seksuaalvähemuste teemast ja see, et te kohtusite härra Simbolevitšiga möödunud nädalal, viitasite sellele. ma arvan ka, et tema informatsioon on väga kasulik, aga samas eh, tahaks raportis viidata ka sellele, et eh, eh, riigis on veel palju homofoobiat, aga valitsus Montenegros on alustanud tööd tegevusplaani kallal ja on esimene selle piirkonna riik, kes tahab korraldada äh, ka käesoleva aasta, kes korraldas käesoleva aasta kevadel ka konverentsi seksuaalvähemuste äh, teemal ja see on esimest korda selles piirkonnas, nii et ma usun, me peame toetama Montenegro valitsust, inimõiguste kogukonda ja seksuaalvähemusti äh, selles riigis. nii et ma usun, raport on väga heaks aluseks tublile tööle. Like join, uh... ma tänan, ütleb ära Vaigl eh,. tahan ühineda kõigi eh, nende positiivsete märkustega, mis juba eh, kõlasid eelkõnelejate suust ja ma tahaksin ka kiita selle lühikese ja samas väga sisuka eh, raporti eest, mille härra Tanok on koostanud üks mm, iseloomulik jooni olukorras eh, Montenegros on see, et Euroopa Liitu peavad kõik poliitilised parteid prioriteediks Montenegros ja üks teine tunnusjoon, kodanikuühiskond on väga edukalt olnud kaasatud läbirääkimistesse ja lõpetuseks Montenegro äh, on olnud edukas mõningate peatükkide avamisel ja sulgemisel äh, juba läbirääkimistel. ja korruptsiooni küsimus. Äh, see on üldine teema selle piirkonna jaoks, aktuaalne teema aga korruptsioon on oluliselt ühiskonnas vähenenud, ühiskond on mures korruptsiooni pärast. ja väga palju konkreetseid samme on astutud võitluses korruptsiooni vastu. on lahendamata küsimusi naaberriikidega, aga need ei ole nii kaalukad. ja nendega osaliselt ka tegeletakse, aga siiski tahaks rõhutada, et kahepoolsed eh, teemad, piiride eh, täpsustamine, mahamärkimine eh, naabritega on midagi, millega peaks juba lähitulevikus tegelema. vastasel korral võib probleeme tekkida. ja loomulikult Montenegro eh, läheneb Euroopa Liidule, aga paraku nende saatus eh, on tihedalt seotud teiste Kagu-Euroopa riikidega, nii et eh, koordineerimine ja kontaktid kõigi selle piirkonna riikide ja valitsuste vahel on vajalikud. tänan. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ενδιαφέρουσα η έκθεση που μας... Ja suur tänu. raport, mille härra Tänak on meile esitanud, on äh, väga huvitav ja ma arvan, et ta on äh, kujutanud asjaolusid äh, objektiivselt ja huvitavalt tahaksin mainida mõningaid aspekte, mis tingimata ei kuula raporti juurde, aga on teemad, millega me peaksime tegelema, et äh, saada täielik pilt sellest väikesest äh, Balkani riigist. see on seotud edusammudega, mida Montenegros äh, tuleb veel teha. kõigepealt korruptsioon ja korruptsioon kõrgel tasemel. austatud kolleegid, mulle tundub, et tegemist ei ole klassikalise Balkani korruptsiooniga ehk siis äh, salakaubaveo ja muuga, vaid et Montenegro näol on tegemist äh, riigiga, kus on äh, loodusvarade sektorit liberaliseeritud. seal on olnud paljusid korruptsioonijuhtumeid ja siis tõusetub küsimus, et kas need äh, ettevõtted, mis äh, haldavad äh, looduspiirkondi turismi eesmärgil, kes saavad sealt kasumit, et äh, kas need ettevõtted on hõlmatud selgete poliitiliste juhistega ja need on küsimused, mida ei peaks siin esitama mitte ainult äh, rohelised. ma arvan, et äh, kui valitsus tahab teha riigist äh, turismiparadiisi, siis võib tekkida olukord, kus keskendutakse kiirele kasumile ja sellega võib halveneda keskkonnaolukord Montenegros ja teine punkt, äh, mida raportis ei mainita, aga mis on oluline, on tööpuuduse äh, küsimus. tööpuudus on äh, kasvanud viimasel aastal peaaegu kolmeteistkümnele protsendile, see on suhteliselt suur määr loomulikult ka Euroopa Liidu liikmesriikides on äh, tööpuudus kõrge, kohati suuremgi, aga tööpuudus on Montenegros ikkagi väga kõrge ja tekib küsimus, milliseid meetmeid võetakse, et võidelda tööpuuduse vastu. eriti problemaatiline on loomulikult noorte tööpuudus, nii nagu ka paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. ja kolmandaks äh, ma arvan, et äh, me peaksime käsitlema avalike hüvede sotsiaalsete õiguste teemat, valmistan ette ka vastavad muudatusettepanekud. täpsemalt äh, räägin kutseõppest ja väljaõppest. tuleb äh, täheldada, et on probleeme vaesematest peredest pärit lastele hariduse andmisega ja sama teema tõstatasime ka oma Albaania eduaruandes. ja kui äh, faktid tõesti vastavad äh, tõele, millele ma praegu toetan, siis me peaksime sellele teemale erilist tähelepanu pöörama. liitumisläbirääkimised äh, peaksid tugevdama kandidaatriiki erinevates valdkondades, aitäh! Abbiamo terminato la lista degli shadow con il kolleega Huntis. ma tänan, ütleb härra Provera. Äh, mul on nüüd terve rida sõnasoovijaid, äh, aga palun tehkem lühidalt, sest meil on veel Hiina-Iraagi küsimus, enne kui edasi saame liikuda, nii et palun Ljudnosti zaradi skupne preteklosti, ampak iz želje pos... Eh, esimesena sõna härra Peterle, ma tänan. Eh, ma ei võta sõna se mitte sellepärast, et meil oleks eh, ühine minevik, vaid ennekõike sellepärast, et ma tahan, et meil on ühine tulevik selle piirkonna riikidega ja ma usun, et Montenegros tuleb rohkem ära teha õigusriigi ja kohtusüsteemi sõltumatuse vallas. tähtis on, et oleks vähem korruptsiooni ja paraneks haldussuutlikkus. Bravissimo. kolleeg Kacin, prego. Bravo, see oli tõesti lühidalt. härra Kacin. Montenegro on piirkonna kõige väiksem riik ka Jugoslaavia koosseisus olid nad kõige väiksem riik. ja samas nüüd on nad Lääne-Balkanile suureks eeskujuks pärast Horvaatiat on tähtis, et meil on veel üks auahne riik, kes tahab võtta liidrirolli selles piirkonnas. kaks peatükki on juba avatud eh, läbirääkimisteks ja enne aasta lõppu kavatsetakse avada ka teadusuuringute peatükk kakskümmend viis ja ma usun, et see õnnestub õige peatselt sulgeda Eh, ma arvan, et Montenegro roll stabiliseerijana selles piirkonnas on väga tähtis, nad tahavad ühineda NATO-ga ja seegi kindlasti aitab kaasa selle piirkonna stabiilsusele. Eh, Montenegro president ja see on väga tähtis eh, kutsub külla Serbia ja Kosovo presidendid härra Nikolitši ja proua Jajeva kunagi ei ole toimunud varem dialoogi nii kõrgel tasandil ja äh, Montenegro etendab nüüd juba nii tähtsat rolli äh, selles piirkonnas, nii et kiitkem neid selle eest. Äh, raport on väga kvaliteetne ja nädala lõpus me kohtume Montenegro delegatsiooniga, nii et härra raportöör, olete teretulnud sinna kohtumisele. Uh, härra Langen. ma tänan. Äh, ütleb komisjoni esindaja, kiidame selle raporti eest ja see on üsna samasugune nagu komisjoni eduaruanne, mis tuli välja oktoobrikuus ja äh, teie raport äh, süvendab veel neid sõnumeid, mis meie raportis oli. nimelt, et Montenegro valitsus äh, on jätkuvalt pühendunud Euroopa Liiduga liitumise agendale ning äh, otsib lahendust probleemidele, mis on veel Euroopa Liiduga integreerimise teel. ja see on eriti aktuaalne pärast valimisi, mis on nüüd toimunud ja me Eh, nüüd ootame uue valitsuse samme. detsembri alguses see uus valitsus eh, peab vastu võtma konstitutsioonilised sätted, eh, reformima õigussüsteemi ja sellest on resolutsioonis ka juttu ja ma tahan ka üle kinnitada, et töörühmades toimunud läbirääkimistel on hästi olnud esindatud ka vabaühendused, kodanikuühiskonna esindajad ja see kindlasti eh, tõukab tagant läbirääkimiste protsessi ja on aidanud Montenegrol ka paremini toime tulla selle haldussuutlikkuse puudulikkusega, sest väga palju oskusteadmisi on nii võimalik olnud rohkem ära kasutada. ja kahepoolsed probleemid, jah, me julgustame Montenegrot eh, lahendama oma probleeme naaberriikidega meie poolelt on just see tegevuspoliitika kinnitatud. tähtis on edasi liikuda ilma viivitusteta ja probleemid tuleb lahendada enne liitumist ja räägin ka pisut sellest, kuidas on edasi liikutud Montenegroga peetavates läbirääkimistes. praegu toimub sõelumine ja sõelumise tulemused äh, äh, millest tehakse järeldused kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunis, aga meil on juba üks sõelumisaruanne nõukogus äh, arutusel, need on peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli kohta toimunud sõelumised ja nõukogu töörühmad tegelevad nende dokumentidega ja äh, me kutsume üles ka Montenegrot äh, koostama tegevusplaani, et me saaksime seda juba arutada järgmise aasta esimesel poolel ja siin räägiti ka sellest, et me üritame edasi liikuda teadusuuringute peatüki, peatüki kakskümmend viis vallas ja õige pea läheb see ka nõukogusse arutamisele. ja kui me piisavalt saame edasi liikuda aasta lõpuni selle peatükiga, siis on valitsustevaheline konverents kavandatud kaheksateistkümnendal detsembril, et tähistada edasiliikumist Montenegroga liitumisprotsessis. Eh, mina tänan teid enne kui härra Tannok jälle sõna saab lõppkommentaarideks, tahan kolleegidele meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes detsember kell kaksteist keskpäeval nii et palun pidage seda silmas, härra Tänov. jah, väga lühidalt, kõigepealt suur tänu kõigile kolleegidele, kes ütlesid kenasid sõnasid äh, raporti aadressil ja tahan ka sekretäriaati äh, tänada, kes aitas mind teksti koostada. Montenegro on väike riik, aga see riik läheb õiges suunas ja ma võtan arvesse proua Lunatšeki kommentaarid, et tegemist on ökoloogilise riigiga, aga Lunatšek, te kindlasti mõistate, et alati on raske leida kompromissi majanduslike eesmärkide vahel ja keskkonnakaitse vahel, see kõik peab olema tasakaalus ja ma saan aru, et tuleb raskeid otsuseid Montenegro valitsusel selles plaanis äh, langetada. nüüd härra Vaigel, te rääkisite piiridispuutidest, loodetavasti Horvaatia Eh, ühineb, eh, ei ühine Euroopa Liiduga järgmise aasta keskpaikus nii, et piiriprobleem ei oleks lahendatud. Eh, ja Kreeka kolleegile vastuseks jah, tööpuudus on probleemiks ja see on väga tähtis lahendada majanduskasvu huvides ja haridusel on siin tähtis roll ja loomulikult kohtusüsteemi sõltumatus on peatähtis, aga ma olen öelnud, et väikese riigi puhul kõik tunnevad kõiki ja Äh, täielikult sõltumatust väikeses riigis saavutada on üsna keeruline. aga nad tõesti kõvasti näevad vaeva selle probleemiga ja korraldavad kõrgel tasemel koolitusi oma kohtusüsteemi ametnikele ja kohtumine äh, Montenegro saadikutega, ma lähen Berliini ja olen neljapäeval tagasi ja ma üritan lõunal kohtuda Montenegro parlamendi saadikutega. igatahes ma tänan teid tugeva toetuse eest ja äh, tänan veel kord. Can... tänan, härra Tänok nii et me saame minna järgmise teema juurde, Euroopa Liidu ja Hiina suhted ja raportöör on meil siin Bastian Pelder, ta on kohal. ma tuletan meelde, et Ahveti raport ei käsitle neid teemasid, mis juba INTA raportis on käsitlust leidnud, Euroopa Liit ja Hiina ja tasakaalus kaubandussuhted. raport selle kohta võeti vastu kahekümne kolmandal mail kaks tuhat kaksteist ja sel põhjusel INTA otsustas, et ei koosta meie raporti kohta oma arvamust enam. aga sellele vaatamata mõned saadikud on teinud muudatusettepanekud, mis just puudutavad kaubavahetust ja arvestades seda, et kaubandusteemad on siit raportist välja jäänud ja seda kinnitas ka esimeste konverentsis, sellised muudatusettepanekud eh, ei lähe hääletamisele ahvetis. ja mm, need on vastuvõetamatud. ja kolleegid, palun võtke teadmiseks, et enamik eh, saadikud on juba mõistnud seda ja on tagasi võtnud oma sellekohased muudatusettepanekud. meie komisjonis toimub täna teine mõttevahetus Euroopa Liidu ja Hiina suhete teemal ja tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks oli üheksas oktoober, keskpäev. kolmsada kakskümmend kolm muudatusettepanekut esitati selleks tähtajaks ja raportöör on koostanud kakskümmend üks kompromissettepanekut. ja nüüd ma annan sõna Bastian Pelderile, meie raportöörile Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, geachte collega's. Aitäh, lugupeetud uh, esimees, head kolleegid, ma tahaksin esmalt teid tänada kolmesaja kolme muudatusettepaneku eest, mis te tegite. see näitab, et äh, minu raporti teema, äh, mis on väga oluline ja mis puudutab siis Euroopa Liidu ja Hiina suhteid, on teie jaoks ka tähtis. ma äh, pidasin aru varurap-, variraportööridega ning nüüd olen jõudnud siis kahekümne ühe kompromisse muudatusettepanekuni. põhjenduspunktid A, G, H, I, L, O. ning üks, kaks, kolm, neli, kaheksa, kümme, kaks, üks, kaksteist, kolmteist, viisteist ja kaheksateist lõiked. lugupeetud esimees, kas te lubate eh, mul ka natukene selgitada? eile õhtul sain e-kirja ning äh, seal oli järgmine ettepanek üheteistkümnes kompromissmuudatuse ettepanek ning siin Alde tahtis äh, muudatust teha. ja Alde siis pakkus välja, et võttes arvesse, et äh, me nõustume äh, selle kokkuleppega, siis selle asemel, et ta tunnustab või acknowledges äh, sotsialistid juba andsid oma nõusoleku. ja veel üks selgitus. võttes arvesse Hiina-Taiwan'i suhteid, siis me lisasime eraldi lõike välissuhete kohta ja tegemist on kompromissettepanekuga. aga kuna ruumi ei olnud piisavalt, siis me ei saanud sellest rääkida. ning eh, Hiina-Jaapani suhted samuti. me teame, et neil on eh, endiselt mereterritooriumite osas omad nõudmised ning me tegime kompromissmuudatusettepanekus kakskümmend selle kohta märkuse. ning samuti suuline muudatusettepanek äh, on tehtud, see puudutab ajakirjandusvabadust ning otseselt siis ka äh, Euroopa Liidu Hiina strateegilist partnerlust. Hiina ajakirjandusel äh, peab olema võimalik tegutseda vabalt Euroopas ja ka äh, Euroopa ajakirjandusel Hiinas. ma ise ka viibisin delegatsiooniga Pekingis ja Tianjingis ning Euroopa delegatsioon oli see siis novembri alguses, leidis aset äh, vägagi tulus kohtumine väliskorrespondentidega, nemad ütlesid, et nende olukord Hiinas üha halveneb. võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksa Te mäletate, et siis me rääkisime olukorra paranemisest Hiinas, aga kahjuks eelmisel aastal ja sellel aastal väliskorrespondendid kaebavad et neil enam ei ole piisavalt tegutsemisvabadust, et nad ei saa enam infot koguda ning äh, asjad lähevad üha hullemaks nende töö jaoks. ja seetõttu ma tahaksin teha ka suulise muudatusettepaneku. kallid kolleegid, ma loodan, et te saate selle suulise muudatusettepanekuga ka nõustuda ning samuti kompromissettepanekuga tahaksin veel ütelda, et need muudatused, mis ei ole nende punktidega seotud, vaadatakse veel hoolikalt läbi, enne kui me järgmise hääletusnimekirja koostame. igastahes ootame teie, ootan teie reaktsioone. Uh, of... esimesena kõnelejate nimekirjas härra Kasuliides. tema Rahvapartei variraportööriks jah, aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin esmalt avaldada tunnustust härra Pelderile, sellepärast et ta on suutnud koostada vägagi tasakaalustatud raporti ja see kajastab seda, kuidas parlament äh, käsitleb Hiina küsimust äh, ja kuidas me tahame, et meid nähtaks selles kontekstis ka laias maailmas ja samuti ma tahaksin tänada selle eest, et enamus ka variraportööride märkustest läks sisse. ette valmistati kakskümmend üks kompromiss muudatusettepanekut ja meie saame nendega ka nõustuda pean ütlema, et härra Watsoni selgitus, eh, muudatusettepanek kümme. siin on meil eh, ka kokkulepe juba saavutatud. teiseks, ma usun, et eh, me oleme hoolt kandnud selle eest, et võimalikult õiglaselt inimõiguste küsimused lahendada olen valmis ka ära kuulama suulise muudatusettepaneku ajakirjanduse vabaduse kohta, põhimõtteliselt mingeid vastuolusid ei ole. vastastikuste suhete kohta jällegi me leiame, et äh, me oleme olnud väga õiglased, sellepärast et me kordame taas äh, üle oma seisukohad ja toome välja ka selle, et Hiina äh, raketid äh, mingil juhul ei aita kaasa sellele, et olukorda parandada, need on siis raketid, mis on suunatud Taiwan'i poole ning äh, Taiwan, neil peaks olema samuti õigus osaleda rahvusvahelise üldsuse aruteludes mis puudutab vaidlusi saarte üle, siis me oleme väga hoolikalt üritanud jääda nende seisukohtade juurde, mis on Euroopa Liidule ning äh, välisteenistusele, ehk siis me ei taha mitte ühe ega teise, teist poolt toetada siin on mul reservatsioone uue lõike kohta, mis raportöör on koostanud. siin tervitatakse hiljutisi algatusi, mis on teinud Taiwan'i president. ja see puudutab äh, Ida-Hiina mere äh, alast konsensust. mul on reservatsioone selle kohta nimelt, kas selle sisseviimisega me ei äh, muuda äh, oma seisukohti, kas ei tähenda seda, et äh, meie erapooletus äh, saate tüli küsimuse osas muutub? ma ka fraktsiooni koosolekul arutan seda veel ning neljapäeval siis ütlen, kas me saame toetada või mitte seda lõiget ülejäänu osas aga tuleb ütelda, et me oleme väga head tulemused saanud, töö on väga hästi laabunud ma usun, et raport on väga hea, variraportöörid osalesid ning ma usun, et jällegi tahaksin tänada härra Pelderit selle eest. mis siis Kopa? proua Kopa. Thank you, Mr President uh,. suur aitäh! tänane arutelu näitab jällegi, kuivõrd keerukas see küsimus on ja kui palju on erinevaid seisukohti ka meie enda komisjonis. see näitab ka, see ka selgitab, miks tehti niivõrd palju muudatusettepanekuid. erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides äh, läbi viidud uuringud näitavad, et ähm, suhted Hiinaga valmistavad meile muret, meie suhted on keerukad ning oleks väga hea, kui selle raporti raames me saaksime ühel häälel oma arvamusi väljendada. meil on vaja selgeid aluseid oma suhetele, meil on vaja, et kaubandussuhetes valitseks vastastikus. see raport Hiina kohta öö, on väga vajalik, me peame selgelt välja tooma keerukad küsimused, me peame samuti eh, Euroopa tööstusele tähelepanu pöörama, me ei saa ka inimõiguste valdkonnas eh, kahe mõõdupuuga poliitikat eh, läbi viia. ajakirjandusvabadus, juurdepääs internetile, usuvabadus Need on asjad, mis on Euroopa Liidu väärtuste alustaladeks ning eh, nendega tuleb arvestada samuti läbirääkimiste käigus. kaubandusküsimused, intellektua-, intellektuaalomand, eh, ravimite või eh, toodete võltsimine, dumping, keelatud keemiliste ainete kasutamine, kõik need küsimused on sellised, mis mõjutavad negatiivselt Hiina majandust ning ka keskkonda. Hiina peab äh, kinni pidama rahvusvahelistest äh, standarditest ning äh, sellest lähtudes tahaksingi pöörduda raportööri poole ja paluksin, et te viiksite selles suunas sisse ka muudatusettepanekuid. härra Püdikohver. tänan, esimees. ma tahaksin tänada ta härra Pelderit koostöö eest. ja omalt poolt teeksin ühe kompromissettepaneku kohta kommentaare, mida ta mainis. see on kompromissettepanek number kümme. seal ähm, kompromissettepanekus võetakse seisukoht, mida on minul väga raske toetada. lõigu alguses juhib Euroopa Parlament äh, tähelepanu sellele, et äh, Hiina juhtival parteil on suurem toetus elanikkonnas kui seni, olgugi et äh, vabasid valimisi demokraatlikku kinnitust ju ei ole. miks me peaksime üldse sel teemal sõna võtma, kuidas me saame siin sellise väitega välja tulla? minu arvates äh, on selline väide kombeti toetamise kohta imelik. ja samas suure murega juhitakse tähelepanu sellele, et äh, korruptsioon, läbipaistvuse puudumine ja nii-öelda punase aristokraatia tekkimine on äh, jällegi arengud, mis õõnestavad äh, kompartei äh, aktsepteeritavust ühiskonnas. põhimõtteliselt on ka palju teisi põhjuseid, miks äh, parteid ei usaldata, need pole ainsad põhjused. ja miks me peaksime sellist äh, ettevaatlikku kriitikat äh, siin tegema, kõigepealt äh, me siin äh, tuleme välja positiivse sõnumiga, siis äh, natukene õõnestame seda oma kriitikaga. järgmisena härra Tännok, palun, ja tehke lühidalt, sellepärast et äh, meil on veel üks päevakorrapunkt, enne kui tuleb USA suursaadik. Um, jah, aitäh, lugupeetud esimees, ja ma tahaksin samuti avaldada tunnistust härra Peeterile suurepärase raporti puhul niivõrd strateegilise teema kohta nagu EL-i e Hiina suhted ma olen Euroopa Parlamendi Taiwan'i äh, sõprusrühma äh, president ning muidugi mõista, äh, seega tunnen suurt huvi suhete vastu Hiina Rahvavabariigiga. tervitan rahuplaanile viitamist Ida-Hiina meres majanduses on äh, Hiina meie jaoks väga oluline, oluline on, et äh, me muidugi peaksime konstruktiivset dialoogi, aga ikkagi tegemist on äh, ühe parteiga riigiga, Hiina Kommunistlik Partei seda juhib diktaatorlikult, tuleb maksta hariduse ja tervishoiu eest. muidugi me vaatasime ka suure huviga seda, mis toimus eh, järjekordse partei eh, konverentsi Hiinas ning kuidas eh, võim üle anti. me näeme nüüd ning muidugi, kuhu Hiina suundub, see on ka küsimuseks. inimõigusi rikutakse väga palju, endiselt on hukkamisi, peale sunnitud aborti ning see, eiratakse igasuguseid inimõigusi samuti Kommunistliku partei äh, mõju kohtusüsteemina on väga suur, äh, põhimõtteliselt äh, Kommunistlik partei juhib kõike, aga nii ehk nii me peame Hiinaga suhtlema, sellepärast et tegemist on väga olulise jõuga maailma tasandil. me näeme ka, kuidas Hiina tegutseb oma territoriaalvetesega kaugemal, väga palju on piirigi küsimusi vaja lahendada Vietnami, Indoneesia, Brunei, Jaapani, Lõuna-Koreaga ja nii edasi. seega kõik see on väga problemaatiline. nagu minu suurimaks mureks on see, et üha enam äh, toetatakse äh, vägagi äh, tugevat diktaatorlust ka ning äh, nad ei toeta suuremaid sanktsioone Bagdadi vastu ja nii edasi ning äh, selline kõvakäelisus on üha enam hakanud levima Hiinas. aga igastahes me vaatleme väga suure huviga seda, mis seal toimub, tegemist on äh, suurima kaubanduspartneriga Nad tegutsevad kõikjal Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, kaevandusvaldkonnas. me toetame kompromissmuudatusettepanekuid igastahes fraktsioonile, aitäh! palun, proua Gomes! suur aitäh, no lühidalt. ka me tahaksime tänada härra Pelderit raporti eest. ja selle eest, et ta on nii head koostööd teinud teiste fraktsioonidega. see on viinud eh, väga heade kompromissettepanekuteni. ma tahaksin veel ütelda, et ka meie peame vaatama, mida tähendab see uus sõnastus Taiwan'i kohta. Eh, me peame seda veel analüüsima. aga me tunneme suurt headmeelt ka selle üle, et tööõiguse kohta läks sisse meie seisukoht, see on üheks peamiseks teemaks suhetes Hiinaga. me ei saa silma kinni pigistada e, selles osas, mis puudutab Hiina ettevõtteid kui ka Euroopa Liidu ettevõtteid, kes tegutsevad Hiinas ja sellele, et rikutakse mm, töötajate õigusi, rikutakse samuti vangide õigusi, laste õigusi. ma tahaksin ütelda, et isiklikult jagan ka härra Putikoferi poolt öeldut. ma arvan, et parlament peab mõistma, kuivõrd äh, äh, või õigemini me ei suuda mõista, kuivõrd oluline roll on ikkagi kommunistlikul parteil. seega arvan, et me võiksime selle lõike alguse kompromiss muudatusettepanekust üldse välja jätta. kindlasti arutan seda oma fraktsioonis ka variraportööriga, kes siis saab hiljem veel seda arutada härra Pelderiga aitäh äh, ja nüüd härra Severin. suur aitäh, hästi lühidalt, ma ei hakka detailidesse minema, aga ma tahaksin äh, teha ühe märkuse, ühe põhimõttelise märkuse. enamasti, kui me üritame oma poliitikat kujundada mõne teise partneriga ja nii olulise partneriga nagu Hiina, siis me peaksime alustama sellest, millised on meie huvid neis suhetes ja millised on äh, meie partneri huvid äh, suheldes meiega. Äh, ma ei kritiseeri siin härra Pelderit, kes on toime tulnud suurepärase tööga, aga see on selline traditsiooniline lähenemine, me ignoreerime tihtilugu oma partnerite huvisid ja üritame neile selgitada, mis nad peaksid muutma oma poliitikas. kuna me ei suuda saavutada konsensust omaenda huvides, siis paneme rõhku ainult inimõigustele. ma usun, et inimõigused on äärmiselt olulised ja me peame alati neile tähelepanu pöörama, sellepärast et siin on mängus meie enda väärtused ja me peame neid kaitsma. aga me ei suuda kaitsta oma väärtusi, kui me ei suuda kaitsta oma geopoliitilisi eesmärke, ainult kui meil õnnestub geopoliitilisel tasandil äh, saavutada seda, mida tahame, siis meil on ka piisavalt eh, jõudu ja mõju, et oma väärtusi välismaal eh, levitada. sellega lõpetaks võib-olla härra Pelder, võib-olla oleks hea, kui me eh, lähiajal üritaksime uusi kompromisse selles vaimus sõnastada. tehtud on muudatusettepanekuid, ka ise tegin selliseid, mis sinna suunda juba läksid ja võib-olla siis nende muudatusettepanekute põhjal oleks raport veelgi parem lõpuks suur aitäh, äh, härra Severin ja härra Pelder, kaks minutit kokkuvõtteks, raportöör, palun. jah, tänan, meile voorzitter. aitäh, lugupeetud esimees esmalt äh, suur aitäh äh, selle eest, et te nii kõrgelt hindate minu tööd, ma tahaksin teid täna ka hea koostöö eest, härra Kasuliides, härra Putikohver ja kõik teised, samuti härra Tänok, aitäh teiepoolse panuse eest. võtan kokku, ma saan täiesti aru, et kümnes kompromissmuudatusettepanek eh, ning Hiina Kommunistliku Partei eh, praegune positsioon me peame nendega läbirääkimisi. ja Taiwan'i kompromiss, jah, muidugi ma tahaksin teada, millised on fraktsioonide seisukohad, kuidas teie sisesed arutelud lähevad, nii et palun hoidke mind kursis sellega lähipäevil. ma kindlasti veel vaatan need küsimused läbi. Eh, vaatan läbi ka kümnenda kompromissmuudatusettepaneku ning Taiwan'i küsimuse. Eh, võin juba kinnitada, et eh, jah, tegemist on keeruka küsimusega. pean ütlema, et nüüd kuulasin ära teie sõnavõtud äh, suure huviga. kolleegid aga mainisid ka selliseid elemente, mis seda raportit ei puuduta, nagu näiteks äh, vabadused, intellektuaalomad ja nii edasi. jah, aga kõike seda raportis ei ole, sellepärast et äh, me oleme neid küsimusi juba mujale lahanud. kolleeg Severin, jah, ma tutvusin ka teie muudatusettepanekutega, aga minu meelest ma leian, et siin on vaja poliitilist äh, seisukohta. jah, see on huvitav. ja selle üle tuleks järgi mõtelda, aga me, meil on vaja sellisel juhul poliitilist äh, seisukohta, aga ma leian, et siin raportis sellele kohta ei ole. suur aitäh, head kolleegid, äh, jääme siis kontakti, kui teil on veel märkusi eriti mis puudutab Taiwan'i kohta käivat arutelu ning äh, Hiina Kommunistliku Partei praegust positsiooni, igastahes olen valmis neid küsimusi teiega veel enne hääletamist arutama. suur aitäh, härra Pelder, töö eest niivõrd olulises küsimuses ning äh, sellega me siis oleme selle punkti lõpetanud ja läheme edasi järgmise küsimuse juurde, partnerluse koostöökokkulepe Euroopa Liidu ning Iraagi vahel ja ma alustaksingi kohe raportööriga ja sõna saab härra Mauro. Sì, grazie Presidente. E molto brevemente ricordo che la... Uh... Suur aitäh, lugupeetud uh, esimees. meil on kokkuleppe tekst olemas ja ma arvan, et selle alusel on võimalik hinnata ka muudatusettepanekuid. minu hinnang isiklikult on üpriski positiivne ja sellest tulenevalt ma leian, et see instrument võiks viia suurema, tugevama demokraatiani Iraagis ning seeläbi on meil võimalik objektiivselt äh, panustada poliitilistest raskustest ülesaamisesse, mis praegu selles riigis on tegemist võiks olla ka kasuliku vahendiga Iraagi abistamiseks. tehti sada kolmkümmend kaks muudatusettepanekut. Need muudatusettepanekud ei peaks vältima valitsuse kritiseerimist ja olukorra kritiseerimist Iraagist. samuti tuleb tähelepanu pöörata inimõiguste küsimusele ja neile aspektidele, mis peaksid võimaldama Iraagile välja tulla keerukast olukorrast. see on aga seotud meie partnerluskokkuleppega. tänasel koosolekul, mis leiab aset kella kahest kolmeni pärast seda pean Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide delegatsiooniga liituma, eh, sest et lähipäeval leiab aset eh, missioon Washingtonis ning siis on meil võimalus eh, ühesõnaga, me peame üritama leidma lahendusi kompromissmuudatusettepanekute läbi. seeläbi oleks võimalik ka muudatusettepanekute arvu vähendada. viimastel päevadel olen üritanud kaasata raportisse ka äh, Iraagi kodanikuühiskonna arvamuse, äh, kas ka nemad soovisid osaleda resolutsiooni vastu on huvi tundnud äh, väga paljud, kolleegid tunnevad selle vastu huvi, mis Iraagis toimub ja nüüd tahaksingi ära kuulata kolleegid ja ma usun, et paljud äh, tehtud muudatusettepanekud on väga asjakohased. Äh, Mr Mauro. suur aitäh, härra Mauro ja alustame variraportööridega fraktsioonidest. sotsialistid ja demokraadid ja proua Kopa kõigepealt. suur aitäh. head kolleegid esimesel arvamuste vahetusel selgus, et meil on raporti osas härra Mauroga võimalik kokkuleppele jõuda, ma usun, et me kõik oleme nõus, et see raport, partnerluskokkulepe tuleb Iraagiga sõlmida esmalt seetõttu, et meil on võimalik Iraaki abistada, aidata neile tagasi eh, stabiilsuseni jõuda vägivald ja terrorism, millal riike kannatab, neile saab lõpu teha ainult rahvusvahelise üldsuse abiga. kokku lepingu raames me tahame rõhku panna inimõigustele ning üksikisikute põhivabadustele. eriti oluline on silmas pidada seda, et lepingus äh, oleks ka klausel, millega Iraak tunnustab rahvusvahelist kriminaalkohust. kui edu siin ei saavutata, siis muidugi mõista kokkulepe ja arengukoostöö äh, kannatab selle all. tehtud üle saja kolmekümne muudatusettepaneku, osad neist puudutavad ka sõjaaega selles riigis, aga mina usun, et me peaksime eelkõige positiivsed olema, vaatama tulevikku. jah, eh, sõda küll eh, tõi endaga kaasa suure hävingu riigis, aga hetkel me peame toetama seal aset leidnud poliitilisi protsesse ning võtma vajalikud meetmed selleks, et tugevdada demokraatiat ning poliitilist süsteemi. ma usun, et me peaksime toetama kõiki poliitilisi muudatusettepanekuid, mis toetavad eh, rahvuslikku lepitust, ühtekuuluvust, võitlust organiseeritud äh, kuritegevuse vastu, äh, kus mõistetakse äh, hukka igasugune vägivald, inimõiguste rikkumine. ning samuti tuleb toetada neid muudatusettepanekuid, millega toetatakse naiste õiguste tugevdamist ning surmanuhtluse kaotamist. kallid kolleegid, Iraak on mõjukas riik näiteks energiavaldkonnas äh, ja julgeolekuküsimustes samuti. see on ka põhjuseks, miks me peaksime soovima seda, et äh, Iraagist saaks stabiilne partner. mul ei ole olnud võimalust tutvuda kompromissmuudatuse ettepanekutega, aga meil on täna ette nähtud veel koosolek, nii et siis järgmine kord räägin ka kompromissmuudatuse ettepanekutest suur aitäh ja nüüd härra Tännuk. Äh, jah, aitäh, ma sõna küll ei palunud, aga hea meelega ütlen paar sõna, tahaksin avaldada tunnustust Marju Maurule raporti puhul. Iraak muidugi mõista on endiselt väga suuri väljakutseid esitav piirkond ning ma tahaksin tervitada seda, et Euroopa Liidu delegatsiooni juhiks on nimetatud Jani Paškova. ma sain aru, et ja ma loodan, et tal õnnestub meie suhteid parandada ma olen pikalt äh, toetanud äh, äh, Süüria kristlasi ja teisi vähemusi ning ma usun, et endiselt peaks neid toetama, piisavalt ei tehta selleks, et neid kaitsta, paljud neist on pidanud Süürias ka varjupaika otsima tegemist on vähemustega, mida tõesti äh, kiusatakse taga ja Bagdadis tuleks äh, valitsuse poolt rohkem ette võtta. mulle valmistab tõsiselt muret see, et Malaki äh, toetab Araabia liigas Iraani. see puudutab seda, mis praegu Damaskuses puudutab ja ülelende samuti Hezbollah ja Süüria režiim, seda kõike tuleks mainida. vabandust? kas seda mainitakse eraldi, ma ei tea, jah. muidugi tuleb toetada ülesehitust ja arengut, me peame toetama riigistruktuure ning e, peame e, ka e, headmelt tundma kurdi autonoomse äh, Äh, vabariigi äh, stabiilsuse eest praegu. Brüsselis, Londonis on ka need esindajad, kellega olen kohtunud, nii et see on väga oluline. lisaks sellele jällegi äh, avaldan tunnustust härra Maurole ning jälgin suure huviga sündmusi Iraagis, sellepärast et väga palju on vaja veel ära teha selleks, et saavutada seda, Eh, mis võiks saada tulevikus Lähis-Idas demokraatia stabiilsuse eeskujuks. ja suur aitäh, härra Tänak, selle oota, ettevalmistamata sõnavõtu eest, proua Koomes, palun. jah, aitäh, ma tahaksin tänada härra Maurot, ma usun, et tegemist on äärmiselt olulise raportiga. Eh, leping annab meie Euroopa Liidu delegatsioone rohkem eh, midagi teha, aga samuti tuleb tagada, et meil oleksid eh, omad vahendid koha peal ning et samuti meil oleks piisavalt võimalust eh, seal ringi liikuda, siin ma viitan julgeolekumeetmetele ma arvan, et eh, on asju, mida võidakse Iraanis eh, valesti mõista, nimelt et me hoolime ainult eh, kristlaste kogukondadest. ma tean, et jah, nad on olnud rünnaku all ning et sellest tuleks kahju, kui see kogukond Iraanist kaoks. aga oleks, mõistetaks valesti, ma leian, kui me näitame, et me muretseme ainult kristlaste pärast riigis, kus eh, on ka teisi kogukondi, eh, eh, šiaadid, sunnid ja ka nemad on samavõrd palju kannatanud ja kannatavad endiselt ja tegemist on palju suuremate kogukondadega. olgu tegemist kristlaste või moslemitega, iga üksikisik on oluline ja selline on ka meie kristlik lähenemine ju tegelikult ei nõustu nendega, kes on üritanud mõneti seda teksti ära kasutada selleks. MKO arvamusi äh, peale suruda, see puudutab Iraani, mitte Iraaki. ma ei usu, et me peaksime Iraagi koostöölepingu puhul äh, hakkama MKO asju sisse segama kahjuks aga parlamendis on ka liikmeid, kes niimoodi ei arva, aga mina olen selle vastu. ja lõpetuseks ma tahaksin lihtsalt nõustuda sellega, mis äh, kolleeg Eleni Kopa ütles selle kohta, et me peame nõudma, et Iraak peaks kinni äh, rahvusvahelistest standarditest, eriti mis puudutab äh, inimõigusi ning rahvusvahelist kriminaalkohust suur aitäh, proua Kopa, meil on endiselt kolm sõnavõttu ning äh, Ameerika Ühendriikide suursaadik ootab ka, palun seega kolleegid, tehke ühe minutiga. härra Maier. suur aitäh esimesel arutelul me juba selgitasime, milline oli meie fraktsiooni seisukoht, ma usun, et osad Euroopa Liidu liikmesriigid on alustanud valedel põhinevat ennetuslikku sõda. meie aga tahtsime ainult tagada seda, et me oleksime varustatud naftaga. aga, aga see sõda, mis äh, Iraagis aset leidis, põhines täielikult valedel, seal ei olnud mingeid äh, relvi peidus, aga äh, peaaegu miljon inimest hukkus seal. tuhandeid inimesi hukkus sõdureid, äh, tsiviilisikuid. meil on olnud juba raporteid äh, Iraagi olukorda kohta, olukord on selline, et üheksakümmend viis protsenti territooriumist praegu äh, on vaesuses, ei ole kohtusüsteemi, ei ole stabiilsust, palju on põgenikke ja nii edasi. suur aitäh härra Maarule raporti eest siin on üle võetud ka mõned meie muudatusettepanekutest, aga me leiame, et sellest ei piisa. assotsiatsiooni kokkulepet peaks me kasutama selleks, et vabandada, vabandada Euroopa Liiduna sellise hävingu eest, mida poleks mitte kunagi pidanud aset leidma. see tõi endaga kaasa palju keerukama olukorra nüüd. suur aitäh, härra Landsbergis, üks minut, palun. jah, palun. jah, aitäh, lugupeetud esimees tahaksin rääkida lõikest üheksa. härra Stevenson tegi muudatusettepaneku, aga kui see läbi ei lähe, siis uus versioon lõikest üheksa oleks järgmine. parlament avaldab tunnustust järgne äh, Iraagi võimude katsetele parandada olukorda äh, Ashrafi ja Uriani laagrites. samuti tuleb teha kõik selleks, et tuua tagasi demokraatliku Iraani põgenikud, Huriani laagri elanikud. nii et leitaks lõplik lahendus, aitäh! suur aitäh, härra Kukan, üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma eh, hindan kõrgelt härra Mooru poolt tehtud tööd. mina toetan mitmeid muudat-, tegema mitmeid muudatusettepanekuid, kus tuuakse välja inimõiguste rikkumine. ma hindan seda, et osad inimõigustega seotud küsimused on raportisse ka kaasatud. tahaksin aga siiski veel eh, toonitada, eh, et on ka muid inimõiguste rikkumisi lisaks sellele valmistab mulle tõsist muret äh, ka äh, Ashrafi äh, laagrist üle viidud Liberty laagrisse põgenike olukord, kes viidi Ashrafi laagrist üle Liberty laagrisse. vastavalt infole, mis minul on, on selline, et olukord on seal palju hullem ning me peame üritama leidma lahenduse niimoodi, et petaks kinni nende isikute põhiõigustest, kes seal kannatavad, aitäh. And... suur aitäh, härra Kukan ning lühikeseks kokkuvõtteks saab sõna veel härra Maarja Mauro. Sì, Presidente, pochi secondi per ringra-. aitäh, ma tahaksin lühidalt tänada kolleege nende märkustest, mis te tegite. ja ma kindlasti arvestan nendega. täna pärast lennata jääb siis veel aset koosolek ja, ja siis pärast seda ma üritan arvesse võtta teie märkused muidugi võib alati välja tuua ka kõik muud probleemid, kunagi ei pea häbenema seda, et me räägime inimõiguste rikkumisest, aga nüüd, kas kõike seda on võimalik siia sisse viia, seda tuleb teha positiivselt, me peame seda, räägime siin partnerlus- ja koostöökokkuleppest, eh, mille abil me tahame ju aidata Iraagil kriisist välja tulla. suur aitäh, härra Mauro, eh, nüüd me võime siis selle päevakorrapunktiga lõpetada hääletus leiab aset järgmisel nädalal ning tervitame sinu ja Ameerika Ühendriikide suursaadikut. So I have the privilege now and I am very glad to welcome mul on suur heameel äh, tervitada siin äh, Ameerika Ühendriikide suursaadikut härra Kennardit Euroopa Parlamendi väliskomisjonis, seda kõike pärast äh, valimiskampaaniat ja presidendi taas ametisse valimist Washingtonis. tahaksime siinkohal vahetada arvamusi oma pikaajalise traditsioonilise partneriga Euroopa Liidu USA suhete teemal ja annaksingi kohe sõna suursaadikule, kes teeb omalt poolt sissejuhatuse ja siis tulevad küsimused ja kommentaarid äh, kolleegidelt ja suur tänu siia tulemast! suur tänu kutse eest! see on praegu väga õige aeg meil äh, kohtuda. nagu te kõik äh, teate, siis äh, hiljuti valiti ametisse tagasi president Obama, aga praegu on ka parlamendi president härra Schulz Washingtonis, kes kohtub asepresident Bideni ja teiste meie valitsuse liikmetega meil on käimas üleatlandiline seadusandjate dialoog, äh, täpsemalt see algab sel nädalal reedel, nii et on väga oluline nädal meievahelistes suhetes. president ähm, Obama tagasivalimise järgselt on väga oluline kohtuda, arutada suhteid ja meie ees olevaid ühiseid väljakutseid. miljonid äh, inimesed üle kogu maailma vaatasid äh, presidendivalimisi USA-s ja mina esimest korda jälgisin valimisi väljaspoolt äh, USA-d ja minu jaoks oli täiesti uskumatu, äh, kuivõrd äh, palju tähelepanu pöörasid inimesed meie riigi poliitikale mujal ja nüüd mõeldakse ja arutatakse selle üle, mida tähendab see teine ametisoleku aeg nii USA kodanikele kui ka välismaalastele. president Obama astus ametisse olles silmitsi kahekümne esimese sajandi väljakutsete ja ohtudega, ta ütles, et ähm, koostöö riikide ja rahvaste vahel ei ole mitte valik, vaid see on ainus võimalus, kuidas kaitsta meie julgeolekut. selge on see, et äh, presidendi esimese ametisoleku ajal ta äh, uuendas meie suhteid teiste maailma riikidega, ta elavdas partnerlust äh, teiste riikidega ja multilateraalsete organisatsioonidega, eriti ÜRO ja Euroopa Liiduga. ma loodan, et te tunnustate seda, et me oleme viimase nelja aasta jooksul teinud äh, palju tööd, et äh, tugevdada suhteid Euroopa Liidu institutsioonide ja eriti Euroopa Parlamendiga meil on olnud äh, hea meel töise partnerluse üle, mis meil on olnud äh, Euroopa Liidu välisteenistusega, uue institutsiooniga. loomulikult on palju tööd veel teha, ka kui nüüd vaadata esimesel ametisoleku ajal saavutatud, siis äh, me USA-s oleme saanud palju kasu sellest, et meil on äh, suhted uutel alustel Euroopa Liiduga. USA valitsuse ametnikud kõikidel tasanditel on olnud tihedas koostöös oma Euroopa äh, partneritega, sest partnerlussuhe on meie jaoks äh, ülitähtis. nüüd äh, möödunud presidendivalimistel otsustasid kodanikud äh, valida Obama teist korda ametisse tagasi, et ta saaks jätkata oma nägemuse teostumist ja paljud aspektis selles nägemuses on seotud ka teiega, meie Euroopa partnerlusega. president Obama esimese ametisoleku aja jooksul on äh, meil olnud äh, välispoliitikas äh, paljude prioriteetide alast kattuvust ja see arvatavasti nii ka jätkub. meie tööpõld on lai ja sügav ja mul on hea meel, et mina saan vahendada neid suhteid USA ja Euroopa Liidu vahel. iga päev arutatakse kõikidel valitsustasanditel sadu ühiseid teemasid põhiliselt on tegemist nelja kategooriaga. esiteks äh, me toetame inimeste püüdlusi uutest ärkavatest demokraatiatest, teisteks äh, me tegeleme globaalsete ohtudega, eriti terrorismiga, kolmandaks me koordineerime oma süsteeme toetamaks kõige haavatavamaid äh, inimesi üle kogu maailma ja neljandaks äh, regulatiivne koostöö. ma tahaksin rääkida meie äh, töö äh, põhipunktidest nendes valdkondades. oleme arvamusel, et kui me toetame inimeste püüdlusi uutes tärkavates demokraatiates, siis see on vast üks kõige olulisemaid koostöövaldkondi meil. demokraatia on viimastel aastatel juurdunud äh, Lähis-Idas, äh, Põhja-Aafrikas. me toetame Liibüat, Süüriat, Egiptust, Tuneesiat äh, ja sealseid demokraatia poole püürdlevaid inimesi ja töö selles suunas jätkub. eelmisel nädalal USA tervitas relvarahu sõlmimist Gazas, kogu maailm jälgis olukorda murelikult aga praegu me oleme nüüd jõudunud äh, suhtelisse äh, rahufaasi äh, ja see relvarahu saavutati pärast diplomaatilisi pingutusi Iisraeli, Iisraeli-Palestiina omavalitsuse, ÜRO ja meie Euroopa Liidu liitlaste kaastööl riigisekretär Clinton ütles, et praegu me oleme jõudnud väga olulisse hetke, selle piirkonna inimestel on õigus äh, elada rahus ja turvalisuses ja relvarahu on samm õiges suunas, meil tuleb leida kestev lahendus, nii et arvestatakse kõikide legitiimsete äh, soovidega, püüdlustega ja väärikusega. USA teeb koostööd äh, seal piirkonnas, edendamaks leppimist palestiinlaste ja iisraellaste vahel, parandades olukorda Gazas me peame silmas pidama, et tuleb saavutada rahu kõikide piirkonna elanike hüvanguks. me tervitame püüdlemist kahe riigi lahenduse poole, on vaja otseseid läbirääkimisi ilma eeltingimusteta palestiinlaste ja iisraellaste vahel. me ei poolda palestiinlaste soovi äh, jõuda ÜRO-s kõrgemale esindatuse tasemele enne neid läbirääkimisi. meil on hea meel, et Euroopa Parlament äh, andis oma Sahharovi mõttevabaduse auhinna kahele julgele dissidendile, meie tööd äh, üheskoos jätkuvad ka Afganistanis. me tegeleme seal äh, nii militaarse kui ka majandusliku ülemineku toetamisega kaks tuhat neliteist saab olema oluline tähtaeg üleminekuprotsessis ja on oluline, et me jätkaksime Afgaani julgeolekujõugutude toetamist, et nad saaksid kaitsta oma kodanikke. me tunnustame Euroopa Liidu projekte Afganistani regionaalse integratsiooni toetamisel presidendi esimese ametisoleku aja jooksul oleme me teinud tihedat äh, koostööd ka Balkani äh, piirkonnas. proua Ashton, proua Clinton on teinud äh, tihedat koostööd Bosnia, Serbia ja Albaania teemadel et need riigid äh, teeksid äh, reforme oma kodanike huvides ja mis puudutab äh, Ukrainat, siis Catherine Ashton ja Hillary Clinton koos on öelnud ajakirjanduses välja oma arvamuse, mis toetavad, mis toetab valimiste demokraatlikku ja õiglast korraldamist. teeme koostööd ka Valgevene küsimustes Aasia piirkonnas on äh, toimunud äh, ajaloolised muutused äh, Birmas ja loomulikult ka selles osas on meil tihe kontakt Euroopa Liiduga. Catherine Ashton, Hillary Clinton ja ka president Obama käisid äh, hiljuti Birmas, nii et tegemist on olnud äh, väga kõrgete äh, külaskäikudega, ka president Barroso käis Birmas ja need kõrged visiidid tunnustavad Birmas aset leidnud muutusi. inimõiguste valdkonnas tahaksin ma tervitada Stavros Lambrinidise nimetamist Euroopa Liidu eriesindajaks inimõiguste valdkonnas nagu te teate, siis äh, ma tegin äh, Stavlosega tihedat koostööd, kui ta töötas Euroopa Parlamendis veel. ma tean, et ta äh, suhtub teemasse väga kirglikult ja ta toob kindlasti kaasa ka oma poliitilised ekspertteadmised uuele ametipostile, oleme kohtunud temaga ka Washingtonis ja teeme kindlasti ka tulevikus koostööd inimõiguste valdkonnas, eriti mis puudutab äh, naiste õigusi ja seksuaalvähemuste õigusi üle kogu maailma. mis äh, puudutab nüüd äh, terrorismivastast võitlust, siis ka siinkohal ühendame jõud. me jätkame koostööd mitte ainult äh, terrorismivastases võitluses, vaid äh, tegeleme ka regionaalse ebastabiilsusega, tuumarelva leviku vastase võitlusega. eelmisel aastal tegime väga tihedat koostööd just Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendiga mainitud valdkondades teeme teiega koostööd äh, ka seoses lennureisijate andmete edastamisega oleme äh, pööranud tähelepanu äh, kaubatranspordi teemale lennunduses, merenduses. Need kokkulepped, mis meil on olnud seoses reisiandmete edastamisega, on olnud äh, loomulikult vastuolulised, aga me täname parlamenti toetuse eest selles valdkonnas. meil on uued algatused võitlemaks globaalse terrorismi vastu üle kogu maailma Euroopa Liit ja teised äh, globaalsed äh, partnerid äh, on meie jaoks väga olulised, et võidelda terrorismi vastu ja aidata teisi riike, kuidas nad, et nad saaksid paremini seista vastu terrorismile. Tuneesias oleme me avanud ka inimõiguste alase koolituskeskuse, mis peaks toetama sellealast väljaõpet Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas olukord Liibüas on olnud ääretult oluliseks äh, teemaks. Äh, Euroopa Liit ja USA tegid koostööd, et äh, kukutada Gaddafi režiim, külmutades varasid ja tehes muid samme. meie töö seoses sanktsioonidega on olnud väga efektiivne, mitte ainult Liibüas, vaid ka Iraanis. me oleme koordineerinud oma tegevust Euroopa Liiduga, meil on ühised sanktsioonid Iraani tuumaprogrammi vastu. oluline on, et need äh, sanktsioonid äh, on äh, sundinud Iraani alustama uusi läbirääkimisi rahvusvahelise kogukonnaga ja me teeme tihedat koostööd siinkohal Catherine Ashtoni ja tema meeskonnaga. USA ja Euroopa Liit teevad samuti koostööd, et ennetada massirelvade levikut Põhja, massihävitusrelvade levikut Põhja-Koreas, Süüriast. me oleme jällegi koos äh, pannud äh, sanktsioonid äh, Assaadi režiimile ja me teeme koostööd, et võidelda sealsete terrorismiohtude vastu. me oleme pööranud järjest enam tähelepanu ka ohtlikele arengutele Põhja-Malis. sellele olukorrale tuleb seal leida regionaalne lahendus, teeme koostööd äh, mitmete jõududega loodetavasti äh, võtab äh, juhtrolli enda kanda ähm, Aafrika Liit. mis puudutab nüüd arengupoliitikat, siis äh, üks väga huvitavaid aspekte meie partnerluses seisneb selles, et kui on mingi humanitaarkriis, siis kohe vaadatakse, kuidas reageerivad USA ja Euroopa Liit me jätkame teiega koostööd antud valdkonnas. me korraldasime Nairobis äh, doonorikonverentsi, kus me saime üle miljardi äh, dollari annetusi, et võidelda näljahäda vastu Aafrikas ja sel nädalal Euroopa Liit ja meie abiagentuur äh, kohtuvad Nairobis ja arutavad, kuidas muuta programme tõhusamaks me pakume humanitaarabi äh, nii palju kui võimalik äh, Süüriale. me oleme eraldanud äh, üle viiesaja miljoni humanitaarabi Süüriale ja see on seitsekümmend viis protsenti abist, siis Süüriale on tulnud Euroopa Liidult ja USA-lt kokku ja ma tahaksin rääkida nüüd ka millestki, mis ei ole otseselt äh, seotud äh, välispoliitikaga. see puudutab äh, meie koostööd majandus- ja seadusandluse valdkonnas et meil oleks tõhus välispoliitika ja see kehtib kõikide riikide kohta, on vaja omada toimivat majandust paljud riigid äh, kannatavad äh, suure majanduskriisi all, mis on suurim pärast äh, suurt depressiooni. meil on ähm, suured väljakutsed majandusvaldkonnas luua uusi töökohti ja tagada majanduskasv. meie majanduspartnerlus on kõige suurem kogu maailmas. me kokku moodustame üle poole maailma majandusest äh,, triljon äh, dollarit on kaubanduse käive, sellega on seotud äh, miljonid töökohad mõlemal pool Atlandi ookeani. me kõik äh, saame aru, et äh, meie majanduspartnerlus on küll edukas, aga veel väga palju on võimalik äh, ja tuleb teha. me peame leidma võimalusi, kuidas süvendada äh, oma majanduspartnerlust. ma olen äh, kolm aastat olnud oma ametikohal ja praegu on äh, koostöö hind suurem kui seni ja seda suuresti tänu ka teie parlamendile. meil on väga olulised äh, arutelud käimas näiteks majanduskasvu ja tööhõive kõrgetasemelises töörühmas. seal arutatakse teemasid, äh, mis on äh, arutlusel ka sel nädalal Washingtonis äh, üleatlandilisel seadusandjate dialoogil ja loodetavasti meil on võimalik nendes valdkondades oma koostööd järgnevatel kuudel veelgi süvendada. tahaksin rääkida aga andmekaitsest. me oleme sellest rääkinud väga palju seoses korrakaitsega, oleme sõlminud kokkuleppeid reisijate andmetega seoses. meil peaks olema andmekaitse vastastikku äh, toimiv. Teil on praegu arutlusel ähm, kommertsandmete kaitse ja ka meie oleme selle poolt, et meil oleksid äh, süsteemid, mis ei ole päris identsed, aga mis oleksid koostöövõimelised ja kui nüüd äh, vaadata tulevikku, Obama teise ametisoleku aega, siis äh, on väga oluline jätkata tööd, mida ta alustas esimesel ametisoleku ajal. praegu on äh, maailm kiiresti muutunud ja muutumas ja me oleme silmitsi paljude pakiliste väljakutsetega. aga nagu president Obama ütles paar nädalat tagasi pärast ametisse valimist, siis ta alustab teist äh, ametisoleku aega palju kindlamalt, pühendunumalt ja inspireeritumalt ta äh, asub äh, väljakutsetega mm, toime tulema koostöös Euroopa Liiduga. meie president, äh, riigisekretär ja ka mina ja teised valitsuse liikmed kõik teame, et meil ei ole paremat partnerit oma väljakutsetega toimetulemiseks kui Euroopa Liit ja kogemus minevikust on seda näidanud. me õnnitleme Euroopa Liitu Nobeli rahuauhinna saamise puhul, see tunnustab mitte ainult teie minevikus tehtud tööd, vaid kindlasti ka tulevikus tehtavat tööd, mida te loodetavasti teete koos meiega, sellepärast et meie arvates olete te meie kõige olulisem äh, liitlane, edendamaks rahu ja stabiilsust üle kogu maailma, aitäh! Thank you very much, Ambassador Kenneth suur tänu, suursaadik äh, Gennard ja tõesti, meil on väga palju koostöövaldkondi Euroopa Liidu ja USA vahel ja ka meie oleme arvamusel, et teie olete meie kõige olulisem strateegiline partner tulemaks toime globaalsete väljakutsetega. ma teen nüüd ettepaneku, et äh, me anname kaks korda sõna väliskomisjoni kolleegidele kaks vooru saab meil olema kõigepealt äh, koordinaatorid, äh, härra Salafranca Rahvapartei fraktsioonist, äh, kaks minutit. suur tänu, esimees. suur tänu, suursaadik Kennard koostöö eest ja suur tänu kohtumast äh, korduvalt Euroopa Parlamendi liikmetega, te juba selgite, selgitasite, kuivõrd palju erinevaid koostöövaldkondi meil on nii poliitilises kui ka majanduslikus äh, plaanis. meil on äh, ühised väljakutsed äh, nagu näiteks Araabia kevad, Lähis-Ida, Egiptus ja siinkohal teile ka küsimus, suursaadik, te teate, et Euroopa Liit võttis eelmisel nädalal vastu resolutsiooni Gaza konflikti kohta ja ma tahaksin õnnitleda USA-d äh, aitamast kaasa relvarahu äh, sõlmimisele. me soovime et äh, seal leitaks lahendus äh, dialoogi näol, aga see praegu ei ole võimalik. härra Pödering võib-olla võtab sel teemal ka täpsemalt veel sõna. kui neljapäeval ÜRO-s vastust, otsust vastu ei võeta seoses Palestiina staatusega, siis äh, kuidas edasi? nüüd äh, edasi äh, läbirääkimised Hiinaga ja pingete vahavõtmine Hiina merel. edasi Iraanist. väga oluline on, et läbirääkimised jätkuksid viis pluss üks formaadis, edasi Kuubast. Euroopa Liidul ja USA-l on samad eesmärgid, me soovime rahumeelset demokraatlikku üleminekut Kuubal. ja samuti tuleks äh, tähelepanu pöörata sellele, et äh, ministrite nõukogu on palunud välisteenistusel seal kohal anda omapoolset panust kas Obama seisukoht saab olema natukene paindlikum ka Kuuba suhtes? järgmisena Anna Kommes, palun. suur tänu, Hanna Kennard. meil oli äh, väga hea meel äh, näha, et äh, härra Obama valiti ametisse tagasi ja mis puudutab majanduskriisi, siis ähm, me oleme silmitsi äh, sarnaste muredega USA-s ja Euroopa Liidus. kolleeg äh, Salafranca juba kommenteeris äh, relvarahu Gazas ja ma samuti õnnitlen USA-d seal tehtud töö eest. kas teie toetaksite tuumarelvavaba Lähis-Idad, et tulla toime väljakutsetega, mis seal piirkonnas on. praegu käib äh, seal võidurelvastumine ja seda juhib äh, Iraani tuumaprogramm. paar sõna globaalsetest ohtudest veel, mainiti juba Hiinat kuidas te suhtute sellesse, et Hiina suurendab oma sõjalist võimekust niivõrd läbipaistmatult ja te mainisite, et USA on silmitsi erinevate globaalsete ohtudega, mainisite Saheli piirkonda, Põhjamaalit. ja millised on teie ettepanekud seal ja mis puudutab nüüd äh, majanduskriisi, siis kui USA tõmbub oma baasidega teatud piirkondadest tagasi või oma tegevusega, siis Hiina on mõnikord andnud märku, et ta on valmis äh, seal äh, nii-öelda asendavaks jõuks olema, et kuidas te sellesse suhtute? problemaatiline, kui rääkida USA poliitikast, on minu arvates äh, droonide abil selektiivsete tapmiste läbiviimine, kuidas Obama kavatseb äh, selle poliitikaga äh, jätkata rahvusvahelise õiguse vaatenurgast? Äh, suur tänu ja Alde nimel proua Näits, kaks minutit. tänan, suursaadik esimees, tere tulemast tahaksin öelda, et kogu oma fraktsiooni nimel, et me olime väga rõõmsad, kui saime teada, et ameeriklased valisid Obama tagasi ametisse, mis oli tõesti ameeriklaste poolt väga tark otsus. kohtusin saadik Charlotte'iga demokraatide koosolekul. ja ma kogesin seal paljud positiivsed, aga väga vähe mainiti Euroopa Liitu ja Euroopa riike. ma saan aru, et äh, kongress, partei koosolek on sisemine äh, sündmus, äh, seal pöördutakse eelkõige demokraatidest hääletajate poole ja teiseks kogu Ameerika üldsuse poole, aga ikkagi oli natukene kibe kogemus seda äh, Euroopa vähest mainimist tõdeda. oma lõppkõnes ütles Obama Euroopa kohta ainult järgmist. kriis Euroopas tuleb ohjeldada, punkt. loomulikult tal on õigus, kui ta niimoodi ütleb, aga mulle tundub, et on äh, teatav kontrast äh, siin, ma ei äh, kahtle, et teie sõnad tõesti olid siirad ja, ja ma ei kahtle ka riigisekretäri Hillary Clintoni tegudes, aga tundub, et Ameerika üldsus äh, ega kodanikud äh, tihtipeale siiski ei saa aru, kui lähedane on partnerlus Euroopa Liidu ja USA vahel. kas te saaksite selles valdkonnas midagi ära teha? ja roheliste nimel härra Pütikohver, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt äh, suursaadik Kennard, ma tahaksin õnnitleda teid äh, töö puhul, mida te olete viimastel aastatel teinud. Te olete teinud äh, tihedat äh, tööd, suurt tööd, et ehitada üles üleatlandilised suhted ja olete üle vaadanud äh, paljud äh, asjad, mis on minevikus tehtud. Te rääkisite tulevasest partnerlusest ja nägemusest, aga valimiskampaanias ma sellest nägemusest eriti midagi ei kuulnud, nii et loodetavasti saan lähemat infot selle kohta tulevikus võib-olla majanduspartnerlus ja kaubanduspartnerlus ja võimalik vabakaubandusleping äh, äh, oleksid ähm, siinkohal kõige ambitsioonikamad äh, eesmärgid, mille poole pöördelda. tahaksin mainida omalt poolt nelja aspekti mina oleksin õnnelik ja ma arvan, et ka paljud eurooplased oleksid väga õnnelikud, kui president äh, Obama suudaks taaselustada oma kliimapoliitika, see on viimasel kahel aastal kuidagi soiku jäänud. ja USA poolt oleks abiks ka aktiivsem kliimapoliitika diplomaatia. Euroopa Parlament on näidanud äh, üles valmisolekut äh, uuendada palestiinlaste staatust äh, ÜRO Peaassambleel ja me väga loodame, et USA saab äh, siinkohal oma seisukohta muuta. oleme samuti huvitatud Aasia Vaikse mere piirkonnast, oleme valmis koostööks äh, seal valdkonnast ja viimane märkus on tegelikult küsimus. Obama esimene ametisoleku aeg algas suhete taaskäivitamisega Venemaa suunal ja see väga hästi ei läinud. Saksamaa kantsler on samuti äh, tegelenud äh, suhete taaskäivitamisega ja tema poliitika Venemaa suunal on muutunud äh, hoopis karmimaks, et mida me oot-, võime oodata Obama administratsioonilt selles osas. ja nüüd äh, härra Tännok, palun Uh, olen siin, südames tervitan teid siin minu fraktsiooni nimel ja te siin viitasite SWIFT hääletusele, alati kui ma oma valijatega kohtun, siis ma toon selle ühe näitena, et kuidas see äratas USA ja saadi lõpuks aru Euroopa Parlamendi tähtsast rollist, et ka välis- ja julgeoleku- ja kaubanduspoliitikas pärast Lissaboni lepingut meiegi etendame tähtsat rolli. nii et hea, et te teate sellest hääletusest, nii et asjad on muutunud ja teie valitsuse huvi meie tegemiste vastu on igatahes mitmekordistunud pärast seda hääletust. minu fraktsioon, nagu te teate, on väga Atlandi-meelne grupp, me vaatame suure huviga seda, mis äh, toimus, mis toimub äh, president Obama äh, teisel valimisajal ja kellega asendatakse Hillary Clinton, me arvame, et temal on suurepärane välisminister ja võib-olla järgmine kord on tema jälle kandidaat presidendiks ja me kiidame eh, seda, et uus administratsioon kavatseb taaskäivitada Lähis-Ida rahuprotsessid. meie täiskogul möödunud nädalal fraktsioonis olime nõus teie valitsusega, et liiga vara on tõsta eh, palestiinlaste staatust ÜRO-s ja eh, enne peavad toimuma ikkagi läbirääkimised ja äh, Eh, mina olen parlamendis Taiwaniga eh, sidemete rühma eh, esimees ja väga mures olen Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina merel on pingestunud olukord, nii et on mm, väga palju valdkondi, kus me saame koostööd teha. olen raportöör ka Somaali poolsaare küsimuses, me siin hääletasime minu raporti üle hommikul ja see on jälle üks koht, kus USA ja NATO saavad teha koostööd meiega eh, Atalanta raames ja jälle olen ka Montenegro mm, eh, raportööriks eh, ja siingi saame palju koostööd tegema ja Lääne-Sahara ja Sahel, hea, et te viitasite maal probleemidele, et see saab olema ka meie tulevikus tähtsal kohal. Ladina-Ameerikaski meil on ühised huvid, Kolumbiaga vabakaubandusleping vajab ratifitseerimist, Lõuna-Aasiaga suhted ja sanktsioonid Iraani ja Süüria vastu. aga minu küsimus on, et mis juhtub selle fiskaallõhega ja kas on võimalik eh, luua Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduspiirkond, see on minu suur huvi ja nüüd saab suursaadik Kennart võimaluse koordinaatorite küsimustele vastata ja meil on veel viis sõnasoovi teistelgi kolleegidelt. nii et teil on võimalus äh, ka mõned lõppsõnad pärast neid küsimusi öelda. suur tänu küsimuste eest ja heades sõnade eest ja valimistulemuste puhul õnnitlemise eest, me hindame seda kõike väga kõrgelt, mis te ütlesite. aga ma tahan, et te mõistaksite ka seda, et me koordineerime oma tegemisi parlamendiga ja hindame seda, et paljud teist on väga kaasatud olnud nendesse probleemidesse, mis me, mille pärast meiegi mures oleme. Lähis-Ida, ma tean, et härra Salafranca oli Cathy Ashtoniga äh, Egiptuses ja proua Gomes käib tihti selles piirkonnas ja äh, kui te käite nendes külaskäikudel, me olete meilegi jaganud informatsiooni, ma tahan selle eest teid tänada siin ja me oleme ka leidnud, et teil on suhted mõnede riikidega Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, kellega meil suhteid ei ole, te olete nad välja arendanud oma fraktsioonide kaudu ja meil on tõesti suur abi sellest, kui teie käite seal piirkonnas ja siis ka räägite oma mõtetest meiega. väga paljusid teemasid juba me käsitlesime, üritan lühidalt nüüd vastata küsimustele. härra Salafranca, teie küsisite minult Kuuba kohta ja et selle kohta, et võib-olla teisel ametiosaleku ajal ollakse paindlikum Kuuba suunal. ma ei ole kindel, kas olukord ikka on palju muutunud Kuubas, et äh, saaks taotleda suuremat poliitika muutumist. meie leiame, et endiselt on repressioonid Kuubas dissidentide vastu, kunstnike äh, vastu ja seni, kuni me ei näe äh, tahet Äh, muuta repressioone, ei saa eeldada ka suuri äh, dramaatilisi muutusi meie poolelt. aga loodetavasti asjad muutuvad. mõned küsimused puudutasid Aasia poliitikat ja Lõuna-Hiina mereteemat. ma üritan siin kokkuvõtlikult vastata kui esi, president esimest korda kuulutas, et me koondame rohkem tähelepanu välispoliitikas Aasiale, siis eh, siin avaldati selle pärast muret, et kas see äkki eh, kajastab seda, et me Euroopast nüüd ära pöörame. asi on nüüd muutunud. ma usun, et nüüd mõistetakse ikka paremini seda, et USA mitte ainult ei pea pöörama Aasia poole, aga ka Euroopa Liit peab Aasia poole end pöörama me oleme tihedat koostööd teinud välisteenistusega, Cassie Ashtoni ja Hillary Clinton kirjutasid alla ühisavaldusele Phnom Penis juulikuus, kus nad võtsid kohustuse töötada käsikäes just Aasia suunal. ja proua Komes, teie viitasite eh, sellele sõjalisele ohule Hiina poolt, meie seda nii ei näe me arvame jah, et sõjalise suutlikkuse suurendamine jah, aga me kaitseme jätkuvalt seda seisukohta, et Euroopa Liidu embargo peaks jõusse jääma Hiina osas ja ka samas Hiina on tärkava turumajandusega riik, majandus areneb väga dünaamiliselt ja meie peamine eesmärk Hiina poliitikas on tervitada Hiinat kui partnerit meiega koos ja Euroopa Liiduga koos eh, see globaalne arhitektuur, mis toimib väga hästi WTO-s ja ÜRO-s selliste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, pälvib meie toetuse, nii et meil on tihe mm, partnerlussuhted tihedad mm, Hiinaga ja Euroopa Liidul soovitaks sedasama. mõned küsimused. Eh, eh, et proua Neits ja härra Pütikohver, et eh, mis eh, nüüd toimub pärast, eh, pärast presidendivalimisi ja mis, miks välispoliitikas Euroopa Liit on nii halvasti kajastatud olnud avalikkuse ees ma olen pisut hämmingus, kui ma küsin, miks Euroopast ei räägitud meie presidendivalimiste kampaanias rohkem mina elan siin Euroopas ja nä olen näinud äh, Euroopas toimunud välimusi ja USA-st ei räägida teie valimistel ka sugugi. nii et miks te siis eeldate, et meie räägime äh, teist meie valimiste ajal? valimised on ju hoopis siseküsimustele pühendatud. Äh, need kõige tähtsamad asjad, maksud, pensionid, sotsiaaljulgeolek, sotsiaalkindlustus. sellepärast on inimesed kõige rohkem ju mures. ja veel üks teema Need küsimused, eh, mis on tekitanud vastuolusid eh, presidendivalimistel, on tavaliselt kriisiga seonduvad, aga eh, meil on seesama kriis, mis teilgi, majanduskriis, millega me tegeleme. ja president Obama rääkis euroala kriisist ja on olnud väga mures selle kriisi pärast ja loodame, et et meiegi saame oma kogemustega teil kriisist ülesaamisel abiks olla. härra Pütikohveri küsimus kliimamuutuste kohta. see on väga oluline teema. president, kui ta esimest korda kandideeris ametisse, lubas, et ta teeb kõik, mis ta teeb selleks, et kliimamuutuste vastu võidelda. Te kõik teate sellest. me olime pettunud, nagu paljud teistki siin, et me ei suutnud Kopenhaagenisse COP viisteist kohtumisele minna, nii et oleks juba vastu olnud võetud õigusaktid USA-s süsinikuheitmega kauplemise kohta. aga samas on president väga palju ära teinud ja nii palju, kui ta suudab ära teha kontrollimata USA kongressi, ära suudab teha just kliimaküsimustes Äh, meil on see kuueprotsendiline äh, mõõdik seatud, aga ma usun, me saame rohkemgi ära teha kliima vallas. härra Tänok rääkis siin sellest fiskaallõhest. jah, nüüd me läheme sisepoliitika juurde USA-s. olukord on praegu väga ebastabiilne, asjad toimuvad. jah, kongressis on patiseis president on kohtunud ja kohtus reedel äh, John Payne'iga ja teistega, et see probleem lahendada. ma usun, et me suudame olukorrast üle saada ja vastasel korral oleks mitte ainult USA jaoks, vaid ka Euroopa jaoks tervikuna finantstagajärjed kohutavad. Äh. jah, suur tänu meil on veel viis kolleegi, kes on sõna soovinud ja palun üks minut sõnavõtuks, kallid kolleegid, sest pärast on ju meil kuulamine ka Makedoonia välisministriga. Eh, härra Milan Moi, ma tänan eh, heade sõnade eest, eh, mis te ütlesite Euroopa Liidu ja USA suhete kohta, arvestades, et Euroopa Liit, ütlesite ka, et Euroopa Liit on e, suur jõud. nüüd see fiskaalkuristik, mille poole e, USA on liikumas ja e, Te rääkisite siin erinevatest mandritest ja Kuubast ja Ladina-Ameerikast, aga mina tahaksin seoses teise ametisoleku ajaga küsida, et just suhede kohta USA Ladina-Ameerikaga, mis on siin vallas oodata uuelt administratsioonilt? härra Kirillov, ma tänan, et tulite, aga ma tahaksin eh, jah, avaldada tunnustust sellele, et kuidas te väga osavalt vastasite küsimustele, aga minu poolt järgmine küsimus. Eh, president Obama Äh, võiks ise tulla ka Strasbourgi või äh, Brüsselisse külla teisel ametisoleku ajal ja kinnitaks tõesti üle, et Euroopa Liit on USA jaoks nurgakiviks, nagu teie ütlesite. Äh, me täname teid sõnavõttude eest erinevates valdkondades, aga üks konkreetne küsimus. Euroopa Liidus on riike, kelle suhtes USA kohaldab viisarežiimi endiselt. kas on võimalik nüüd teise ametisoleku ajal edasi liikuda selles vallas? sest tegelikult tegemist anakronismiga. Äh, asi sõltub väga palju sellest, kui palju taotlusi tagasi lükatakse. Äh, aga teie lükkate neid tagasi. jah, me ütleme Bulgaarias, et leib ja nuga on ühes samas käes yeah.. Äh, nüüd on härra Pötteringil sõna jah, õnnitleme president Obamat tagasivalimise eest ja ma usun, et hea eh, kaasefekt on see, et teie jääte siia Brüsselisse eh, seniks, kuni Obama on USA president ja minul on kaks küsimust ja esimese küsis ära juba härra Kirillov. kui mina olin parlamendi president, siis ma kutsusin mm, president Obama esinema Euroopa Parlamendi ette, aga paraku ta ei saanud seda eh, teoks teha Äh, ja viimane president oli äh, kaheksakümne viiendal aastal president Reagan, kes tuli Strasbourgi tuhat üheksasada kaheksakümmend viis ja äh, oleks muidugi kena, kui nüüd kolmkümmend aastat hiljem USA president jällegi tuleks meile. ja mul on hea meel selle üle, et president Schulz meilt kohtub president Obamaga täna. nüüd teine küsimus puudutab Lähis-Ida, et me tunnustame seda, mida te seal teete. milline on USA seisukoht Hamasi osas? ja kas ei ole mitte vastuolu selles, et ühelt poolt te ütlete, et te tahate, me tahame kahe riigi lahendust nagu meiegi, aga teiselt poolt ei taha anda paremat staatust Palestiinale. ja ma usun, et palestiinlased tuleb kaasata rohkem protsessi, äkki te vastaksite, oleks kena. ja täname ka julgustavate avalduste eest siin. ma tänan, härra Pöttering, proua Schalke, üks minut Thank you, president, thank you. ma tänan, äh, tänan saadik teid, äh, tahame ka õnnitleda teie, teie administratsiooni ja ma usun, et digitaalne vabadus maailmas jääb endiselt väga aktuaalseks teemaks teie päevakorras ja võib-olla te kinnitaksite meile, et tegemist äh, ei oleks nii, et ähm, et juhtuks niimoodi, et ühed võidavad, teised kaotavad eh, ja et küberkuritegevusega tegeldakse edasi ja ma arvan, et üheskoos, kui me jõud suuname, ühendame, siis oleme konkurentsimaailmas tugevamad ja koostööd tehes me peame täiendama üksteise tegemisi, aga samas olema ka iseseisvad ja sõltumatud. ma usun, et USA-s mõistetakse kas administratsioonis või siis kongressis, et USA meetmete mõju Iraani suunal, need sanktsioonid, mida te seal seate või intellektuaalomandi alased sanktsioonid tegelikult mõjutavad kõiki teisi maailmas ja tegelikult eh, ka kärb pärsib meie eh, tõhusust mitmetes valdkondades ja see ei ole sugugi kellelegi kasuks. võib-olla siin, kui me asja arutaksime, me suudaksime ühiseid eesmärke paremini täita. proua Lunatšek üheks minutiks. ma tänan ja Roheliste nimel tervitan minagi teid siin ja samuti õnnitleme Obamat tagasivalimise eest ja õnnitleme USA rahvast, aga tahaksin tulla küsimuste juurde, millele juba kolleegid ka viitasid, nimelt eh, see hääletus, mis toimub ÜRO-s Peaassambleel järgmisel teisipäeval, eh, on resolutsioon, mida toetab ka siin kojas suur enamus. meie oma resolutsioonis palume, et USA mõtleks järele oma seisukohtade osas siiski. meie toetame seda, et Palestiina saab vaatleja staatuse ÜRO-s ja nüüd Äh, mina olen raportöör Kosovo küsimuses ja ma äh, toetan tugevasti seda rolli, mida USA on seal etendanud ja hiljutine naiste äh, konverents, Madeleine Albright oli seal, mina ise sain Anne-Mi Neits, siit parlamendis osalesime ja sek-, välisminister Clinton ja proua Ashton on siin ühist lähenemisviisi arendanud. meie parlamendis oleme olnud üks täht-, kolmest inst-, institutsioonid, kes on Kosovo iseseisvust tugevasti toetanud, aga on viis liikmesriiki meil, kes ei toet-, ei ole seda veel toetanud. ja ÜRO Peaassamblee samuti mitte. kuidas saada enamus taha, et oleks tõesti eh, Kosovol rahvusvaheline tunnustus? jah, ja nüüd on suursaadik Kennardil võimalik vastata. Okay viis minutit. jah, ma üritan väga lühidalt teha. härra, härra äh, Milan Mon, see fiskaalkuristik ja lõhe, jah, see on tõesti hull asi, kui see teoks saab, sest augustis aasta tagasi, kui meil oli selle võla ülemmääraga probleeme, siis Valge Maja kongress otsustas, et lükkame selle asja lahendamise aasta lõppu. kui kongress ei asu tegutsema ja mingeid automaatilisi kulude kärpeid eh, ei toimu, siis kohe hakkavad maksud kasvama automaatselt ja lõppkokkuvõttes tähendab see seda, et viissada miljardit eh, on löök Euro-, USA majandusele ja see võib tõesti lükata riigi majanduslangusesse tagasi. nii et tohutu ülesanne on nüüd meie poliitikutel lahendada see probleem, mina isiklikult olen ettevaatlikult optimistlik, eriti pärast valimisi, et ikkagi suudetakse asi lahendada, sest muidu vastasel korral on olukord hull mitte ainult meile, vaid ka Euroopale. nüüd Ladina-Ameerika, siin ma pean teile üles tunnistama suurema osa oma ajast ma olen eh, üritanud mõista Euroopa Liitu siin Euroopas ja mul ei ole palju aega jäänud üle Ladina-Ameerika asjadega tegelemiseks, nii et ega mul ei ole siin palju eh, midagi öelda, aga ma võin teile anda sidemed meie ekspertidega. härra Pöttering ja härra Kirillov, teie küsisite, et kas äkki president võiks tulla Brüsselisse või Strasbourgi oma teise ametisoleku ajal jah, mina tahan rohkem kui keegi teist siin saalis, et see juhtuks ja palju põhjuseid on mul selleks, ma tõesti loodan, et see teostub mingil ajahetkel, aga presidendi ajakava on nagu ta on. me ei saa võtta kohustusi, kõik on väga prognoosimatu, ma loodan, et see juhtub, ma igatahes töötan selle nimel, et see visiit teoks saaks. härra Kirillov, teie küsisite ka viisarežiimi kohta. jah, ma mõistan, te olete frustreeritud ja presidentki mõistab seda esimese ametisoleku ajal ta töötas selle kallal, et eh, tõesti viisavabastus saavutada Poolaga ja me mõistame teie frustratsiooni, aga on seaduslikud normid, millest meil tuleb kinni pidada. Te küsisite, et miks nii meil on vaja ju need otsused langetada, me kaitseme oma piire, iga riik, suveräänne riik teeb seda, kontrollib oma piire, otsustab selle üle, kes tuleb riiki, kes mitte, nii et need otsused on ikkagi meie langetada. siin oli paar küsimust Palestiina kohta ja ÜRO Peaassamblee. jah, meie jaoks on see keeruline küsimus, see on keeruline, sest me oleme raskes olukorras selles organisatsioonis, aga me oleme otsustanud, et ainus mõistlik ja produktiivne riik, viis saavutada rahu on suunata läbirääkimisi palestiinlaste ja Iisraeli vahel. me usume, et see, kui ÜRO tunnustab Palestiinat, see ei muuda seda põhimõttelist asja, et kaks osapoolt peavad maha istuma ja omavahel rahu sõlmima jah, seal on ka tagajärjed eh, Palestiina omavalitsuse finantseerimisele. ma arvan, et kõige õigem tee edasi liikuda on, et osapooled istuvad jälle laua taha maha ja ise lahendavad need probleemid. nüüd Serbia, Kosovo ja siis tulen digitaalsete vabaduste teema juurde veel tagasi. meiegi äh, oleme olnud väga rahul selle koostööga, mis meil on toimunud nende raskete küsimustega, eh, Kosovo ja Serbia suhetega, aga teie käes on hoovad, teil on see liikmeks saamise hoob kasutada. ja lõppkokkuvõttes nõuab see, et nii Serbia kui Kosovo lahendavad oma erimeelsused omavahel ära ja loodetavasti saab neist Transatlandi ühenduse liige Euroopa Liiduga. Eh, jah, eh, on üheksakümmend riiki, kes Kosovot praegu tunnistavad, aga kui Kosovo ja Serbia oma suhted eh, normaliseerivad, siis see kindlasti kiirendab ka seda protsessi, et teisedki riigid asuvad Kosovot tunnustama. ja me töötame tõesti kõvasti selle kallal, et see teoks saaks. ja proua Schalke küsimus digitaalsete vabaduste kohta jah, me töötame eh, nende küsimuste kallal, minagi suhtun väga kirglikult sellesse, kuna varasemas elus ma olingi IT ja telekommunikatsiooni maailmas tegev. ja väga tähtis eh, kohtumine toimub Dubais järgmisel kuul. Eh, rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit hakkab kaaluma seda, kuidas juhtida internetti teel tulevikku ja meie arvame, et parim viis, kuidas internetti juhtida ja digitaalseid vabadusi edendada, on äh, jätkata seda interneti juhtimise skeemi, mis on muutnud interneti niivõrd populaarseks ja edukaks ja just see mitmepoolsete osalisrühmade protsess ja valitsuste vaheline lähenemisviis on oluline ja me oleme rõõmsad selle üle, et Strasbourgis möödunud ajal võeti vastu resolutsioon, mis tugevdab seda põhimõtet, et parim viis internetti juhtida ja valitseda on see, et osalejad insenerid, tsiviilühiskond, kõik on kaasatud juhtimisprotsessidesse ja kellel on mm, osa ja huvi selles internetis, nii on kõige parem võimalus kaitsta internetivabadusi. jah, tahan veel öelda teile kõigile, et kui te tahate minuga suhelda või kellegagi minu meeskonnas suhelda, siis me oleme alati teie käsutuses ja oleme valmis jätkuküsimusi käsitlema. aitäh, et kutsusite mind täna siia. suur tänu, et tulite, härra suursaadik, ja me ootame huviga meie jätkuvat tulusat koostööd teie ja teie administratsiooniga colleague. In uh, association kolleegid, Euroopa Liidu endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia delegatsiooniga koos täna leiab meil aset siis arvamuste vahetus Nika Poposkiga, kes on endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia välisminister ja me arutame viimaseid arenguid riigis ning olukorda Lääne-Balkanil. tahaksin tervitada teid, lugupeetud välisminister, ja tahaksin ka tervitada minister Hatsi Markakist, kes on delegatsiooni juhiks delegatsioonis äh, endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga ning äh, tahaksin lisada veel, et äh, läbirääkimised liitumiseks mm, on äh, arutlusel ning et liitumine peaks aset leidma vastavalt sellele, mis on ära tehtud. samuti me toetame Äh, nime küsimuses äh, lahendust, mis põhineks vastastikusel kokkuleppel ja ÜRO resolutsioonil. tahaksin siiski toonitada, et endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia peab läbi viima vajalikud reformid, muuhulgas Äh, mis tähendab ka Euroopa Liidu õigusloome ülevõtmine, see tähendab äh, toimivat õigussüsteemi, korruptsioonivastast võitlust, äh, meediavabadust ning kõrgetasemeline liitumisdialoog on vajalikuks vahendiks, et nii kaugele jõuda. samuti me kutsume üles riiki jääma liitumisperspektiivi juurde, pöörama sellele suurt tähelepanu ja annaksin nüüd sõna välisminister Popovskile. lühikeseks sissejuhatuseks ja siis saavad sõna ka kolleegid. Thank you, you have the floor. Thank you very much, Mr Chairman. Honourable members of the European Parliament. suur aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, minu jaoks on tegemist suure auga siin viibida täna ja tutvustada teile olukorda Makedoonias rääkida sellest, mis viimasel aastal on juhtunud eh, ning selgitada, miks me peaksime edasi liikuma liitumisega. me oleme alati hinnanud kõrgelt eh, koostööd Euroopa Parlamendi ja Väliskomisjoniga, hindan kõrgelt teiepoolset avaldust ning neid eh, seisukohti, mis minevikus Väliskomisjonil on olnud. nüüd kahe nädala pärast peaks aset leidma ülemkogu otsus, kus äh, peaks otsus vastu võetama laienemise kohta. Äh, paljud küsimused on veel lahtised, mõned on äh, lihtsamad, mõned on keerukamad. ütleksin, et laienemisprotsess ei ole kunagi kerge olnud, aga see on olnud kõige edukamaks poliitikaks Euroopa Liidu jaoks üldse. selle otsuse langetamise eesmärgiks on siis alustada läbirääkimisi liitumiseks Makedooniaga. ma usun, et me nõustume, et pärast seitsmeaastast kandidaadi staatust oleme me lõpuks valmis läbirääkimistega pihta hakkama. me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, kus äh, see on ka võimalik. lugupeetud liikmed, kaks tuhat kaksteist oli väga aktiivne ja dünaamiline liitumisprotsessis ehm, me oleme tihedat koostööd jätkanud institutsioonidega ning oleme ka äh, töötanud heanaaberlike suhete kallal. Makedoonia endiselt äh, täidab kriteeriumid vastavalt komisjonile ning äh, neljandat korda järjest on tehtud soovitus ka alustamaks liitumisläbirääkimisi võrreldes eelnevate soovitustega on nüüd ka tulemused veelgi paremad, ma tahaksin äh, tuua välja mõningad äh, elemendid, mis puudutavad reforme olulistes valdkondades. kohtusüsteemi tõhusust on parandatud äh, kaheteist protsendi võrra on vähenenud mahajäämus ning kõige tähtsamate kohtuasjade puhul lausa kolmekümne viie protsendi võrra meil peaks olema võimalik eh, nüüd peatselt jõuda nii kaugele, et eh, viibima jäänud kohtuasja enam ei ole. Eh, samuti, mis puudutab prokuröride koolitust, siis äh, järgneval aastal võetakse tööle ainult äh, kohtunikke ning prokuröre, kes on äh, vastavast akadeemiast tulnud. sõnavabaduse tugevdamiseks ning ajakirjandusvabaduse parandamiseks oleme me dekriminaliseerinud solvangud ning laimamise ja muidugi mõista, see tähendab seda, et leiavad aset ka koolitused kohtusüsteemis, mis on suunatud eelkõige just kohtunikele. samuti oleme me sisse viinud võimalikult kõrgelt õigusloomelised standardid ning üritanud tagada seda, et neist ka kinni peetakse. korruptsioonivastases võitluses on edu saavutatud huvikonflikti küsimuses kommunikatsiooni eh, sekkumise eh, alast seadusandlust on muudetud, see on aidanud parandada võitlust korruptsiooni ning eh, organiseeritud kuritegevuse vastu. ohvriti kokkulepe seisneb ju kindlasti heaks valitsuse poolt samuti on tähelepanu pööratud sellele, et esindatud oleksid väiksemad etnilised äh, rühmitused. Äh, avaliku halduse reform on äh, edasi liikumas. me arvestame ka OECD Sigma soovitustega selleks, et kok-, et tagada kõrge professionaalsus avalikus halduses töölevõtmine peab aset leidma eh, tulemuste alusel vastavalt eh, ka võrdse esindatuse põhimõtetele, mis puudutab valimisreforme, siis eh, me oleme muutnud valimisseadust, me oleme leidnud demokraatlikud lahendused ning oleme arvesse võtnud kõik OSCE kõik OSCE soovitused. me oleme loonud samuti mehhanismi äh, selleks, et igakuiselt läbi vaadata äh, hääletajate nimekirjad majandusmeetmed, me oleme parandamas tööjõuturgu puudutavat õigusloomet, vähendamaks äh, töötust ning parandamaks ettevõtluskeskkonda. praegu me keskendume sellele, et vähendada ülemaailmse majanduskriisi mõju nagu te teate, me oleme seotud äh, Euroopa Liidu majandusega, ligikaudu üheksakümmend protsenti meie kaubandusest on Euroopa Liidu liikmesriikidega või kandidaat või võimalike kandidaatriikidega, nii et äh, seega Euroopa turgudel toimub meie jaoks väga oluline. nagu te teate, selle aasta märtsis äh, ei alanud äh, läbirääkimised liitumiseks, vaid äh, meil käib praegu kõrgetasemeline dialoog ning see on väga positiivselt mõjutanud reformide läbiviimist. kolm korda on Skopjas kokku tuldud, osalenud on volinik Füüle see kõrgetasemel dialoog on väga kasulik, aga see ei asenda tegelikku ja liitumisprotsessi, mida me ka väärime. me jätkame endiselt äh, kõva tööd äh, selleks, et äh, Kopenhaageni kriteeriumid täita ning täita samuti komisjoni soovitused mis on ära toodud selle aasta eduaruandes. Makedoonia valitsus hiljuti võttis vastu ka tegevuskava selleks, et alustada liitumisläbirääkimisi. me üritame keskenduda erinevatele valdkondadele, kus on vaja päris pikalt tööd teha. nii et me tahame võita natukene aega ette veel üks valdkond, mis on väga oluline, puudutab suhteid meie naabritega. Need on esmatähtsad meie riigi arenguks, sellepärast et geograafiliselt äh, me oleme Balkani südames. meie majanduslik areng samuti sõltub sellest, kuivõrd head äh, suhted ning võrgustikud meil on naabritega. meie mitmeetniline äh, kogukond kajastab äh, ka suhteid meie naabritega, me tahame partnerlust äh, edendada naabritega, ajad on keerukad, me tahame regionaalselt, kahepoolselt ja ÜRO-s, NATO-s partnerlust edendada selleks, et tagada äh, jõukus ning stabiilsus. me oleme lahendanud kõik piiriküsimused ning Nüüd on meil täielik äh, piiritähistus ka läbi viidud. ma tean, et see võib kõlada kummaliselt, aga Balkani riikides on see väga oluline ja suhteliselt harv samuti samuti oleme me kaasa aidanud äh, julgeolekumissioonidele piirkonnas, me oleme äh, Euroopa üleseid transpordikoridore aidanud ehitada põhjast lõunast idast läände ning samuti oleme me osalenud piiriülestes koostööprogrammides ning äh, meie praegu avame uusi piiripunkte naabrite piiridel. suhted Kreekaga siin ütlen selgelt välja, et meie sooviks on eelkõige see, et me oleksime koos äh, Kreekaga Euroopa Liidus, me oleme teinud terve rea ettepanekuid äh, kahepoolse koostöö parandamiseks ning samuti selleks, et üles ehitada vastastikuse usalduse õhkkond. me oleme, me vastasime ka positiivselt äh, Kreeka ettepanekule vastastikuse mõistmise memorandumi kohta, mille eesmärgiks on lahendada nimeküsimus me ka ÜRO vahendatud äh, läbirääkimistel osaleme konstruktiivselt ning loodame, et leiame peatselt lahenduse, mis arvestab demokraatlike põhimõtetega ning rahvusvahelise õigusega, mis äh, leiab kajastamist ÜRO vastavas revolutsioonis, resolutsioonis. Äh, suht- ning samuti peaks see kajastama hiljutist kohtuotsust ning Kreeka poolt välja pakutud vastastikuse mõistmise memorandumit. et me, siin tuleb kinni pidada inimõigustest, õigustest, õigusriigist äh, ning demokraatia põhimõtetest. suhted Bulgaariaga. tunnustame, et on ühiseid huvisid, äh, mis vajavad äh, käsitlemist, ma usun, et me peaksime ajaloo jätma ajaloolastele ja ma usun, et me äh, meil on juba väga hea õiguslik raamistik selleks, et edendada suhteid ja jätkata konkreetsete projektidega selleks, et paremini ühendada äh, oma rahvaid. me oleme alati valmis edasi liikuma ning see on selge sõnum meie Bulgaaria sõpradele ning kõikidele neile, kes toetavad Euroopa Liidu laienemist kodanikuühiskond ning äh, ajakirjandus mõlemas riigis omavad samuti olulist rolli vastastikuse usalduse mõistmise ülesehitamisel läbi, liitumisläbirääkimiste avamine oleks äh, esimeseks tõsiseks otsuseks äh, sellest peale, kui Bulgaaria sai Euroopa Liidu liikmeks. ma usun, et äh, hea naabrina ja riigiga, riigina, kellega me soovime häid suhteid edendada, nii see ka läheb. ma tahaksin samuti toonitada seda, kuivõrd positiivset rolli on Makedoonia mänginud regionaalkoostöös. praegu me juhime Kogu Euroopa koostööfoorumit, mm, äh, mis on äh, üheks äh, koostööalgatuseks selles osas Euroopast, meil on väga tugev Euroopa agenda, eesmärgiks on see, et need, kes ei ole veel liitunud Euroopaga ja integreerunud, liiguksid lähemale Euroopale, nii et kõik riigid meie piirkonnast lõpuks liituksid Euroopaga see kindlasti võib kaasa aidata piirkondlikule stabiilsusele ja jõukusele ja ma usun, et turvaline ning jõukas äh, Euroopa on äh, miski, äh, mis tagab ka stabiilsuse ja jõukuse Balkani riikidel ning see on kõikide meie ühishuvis. tahaksin samuti toonitada seda, et Euroopa Liidu liikmelisus on tugev, ühendav äh, faktor, ma ei usu, et meil peaks siin mingeid eksklusiivseid õigusi olema, ma usun, et see on väga oluline kõikide jaoks eh, ning nii kandidaatide kui ka potentsiaalsete kandidaatide jaoks. ma usun väga tugevalt sellesse, et läbirääki-, liitumisläbirääkimiste alustamisega kaasnevad eh, mitmed positiivsed arengud. Eh, see ja annaks hoogu meie sotsiaalsele majanduslikule arengule, see võimaldaks reformidega veelgi kiiremini edasi liikuda ja sellel oleks ka väga tugev ühendav mõju mitte ainult Makedoonias, vaid kogu piirkonnas. lisaks sellele parandaks see Balkanil ka Euroopa Liiduga integreerumises tekkinud mom-, momentumit ning äh, toetaks Euroopa Liidu laienemispoliitikat. ma usun siiralt sellesse, et see looks äh, sobiva õhkkonna kahepoolseteks läbirääkimisteks Kreekaga selleks, et üle saada lahkhelidest äh, nime küsimuses. Äh, tegemist on äh, ajaga, kus me peame uut äh, konstruktiivset poliitikat ajama, siin ma usun, et me, varem on võib-olla valesid otsuseid vastu võetud, aga ma arvan, et nüüd me peaksime hakkama strateegiliselt sellesse küsimusse lähenema. üks asi, mis tuleb viimastest laienemisvoorudest meil on vaja luua selline õhkkond, mis äh, võimaldaks lahendusi leida. Euroopa Euro-Atlandi integratsiooni edendamine aitaks kaasa sellele Läb, liitumisläbirääkimiste kontekst äh, aitaks kaasa ka kahepoolsete lahtiste küsimuste lahendamisele ja ma arvan, et äh, seda on eriti vaja just kriisi ajal Euroopas. liitumisläbirääkimised mõjutaksid äh, positiivselt nimeküsimuse lahendamist, millega võib jätkata paralleelselt ja ma usun, et need kaks protsessi peaksid üksteist toetama. Maket-, mitte kellelgi teisel ei ole suuremaid huvisid kui Makedoonial äh, selles, et saada nime la-, äh, lahkhelidest üle, ma tean, et minevikus on see palju probleeme tekitanud ja ma arvan, et tegemist oleks selge sõnumiga kogu piirkonnale et me ei taha midagi takistada, aga me paneme rõhku eelkõige sellele, mis on oluline kogu regionaalsele äh, stabiilsusele ja meie endi tulevikule. me oleme kõvasti tööd teinud Euroopa liikmelisuse nimel, see on hakanud ka ära tasuma, see rada on olnud see, mis on saanud suurt toetust kogu riigis. Äh, meie avalikkus toetab üheksakümne protsendi ulatuses seda valikut. sel aastal Euroopa Komisjoni hinnang äh, taaskord äh, kutsub vägagi julgelt üles kõiki liikmesriike Äh, toetama liitumisläbirääkimiste avamist ja ma usun, et äh, kasu saaksid sellest kõik liikmesriigid äh, samavõrd kui ka Makedoonia tema kodanikud. mõned võiksid väita, et tegemist ei ole õige hetkega laienemiseks ja neid argumente kuulema kui pidevalt, kui arutan küsimusi ametlikult või mitte. me teame, et majanduskriis on Euroopas, praegu me ju osaleme teie turul, nii et neid tulemusi ja tagajärgi ka meie saame tunda, aga parimaks investeeringuks praegusel raskel ajal oleks jätkata Euroopa Liidu laienemisega, jätkata Makedooniaga ning äh, Balkani riikidega ja tervitada meid T-klubis. ma usun, et et alustatud äh, töö peaks viima oodatud tulemusteni, see tooks äh, kaasa kasu jõukusele, stabiilsusele, jätkusuutlikule arengule. Nobeli rahuauhind jällegi näitab, et Euroopa Liit peaks jätkama Euroopa ühendamise protsessiga ja ma olen veendunud, et Makedoonia võib ka panustada sellesse. Euroopa Liidu äh, ka liitumise perspektiiv Balkani jaoks äh, on äh, väga oluline ja sellega jätkamine suurendab ka Euroopa Liidu usaldusväärsust kohalikul piirkondlikul tasandil. kui seda ei suudeta, siis see võib Äh, Euroopa Liitu laiemas mastaabis kahjustada. muidugi Balkani riigid peavad reforme läbi viima, tulemusi saavutama, mingeid alternatiive sellel ei ole, aga ma usun siiralt sellesse, et Euroopa Liit peaks omalt poolt toetama rohkem liikmelisust ja lähtuma eelkõige iga riigi enda poolt saavutatust. seda ütlen toetudes eelnevatele laienemisvoorudele, sellepärast et kui niimoodi toimitakse, siis on ka tulemused positiivsed muidugi mõista äh, liitumisläbirääkimiste alustamine tähendab seda, et laienemispoliitika on endiselt usaldusväärne. lõpptulemusena saaksid kõige rohkem kasu nii lühikeses kui pikas perspektiivis just äh, Euroopa Liit. tuumisläbirääkimiste alustamine detsembris Makedooniaga äh, ma usun, äh, viiks ka selleni, et Kreeka, kes on meie vanimaks partneriks, saaks samuti toetada meid. ja see äh, toetaks ka Euroopa Liidu eesistumist aastal kaks tuhat kolmteist, tsiteeriksin peaminister Winston Churchillit äh, mille mõtteks on siis see, et need, kes tahavad olla suured, peavad olema vastutustundlikud. see käib kõikide kohta, nii nende kohta, kes on klubis, kui kes on praegu ka ukse taga. ja ma usun, et me peame looma sobiva õhkkonna selleks, et protsess saaks edasi liikuda, ma usun siiralt sellesse, et mõne aja pärast on meil võimalik ka äh, ütelda, et need otsused, mis me vastu võtsime, olid õiged. meie vastutus on ühine, meie tulevik on ühine ja ma usun, sellesse, et Euroopa ühendamise protsess toob kasu nii Makedoonia kodanikele kui ka Euroopa Liidu kodanikele. suur aitäh teie tähelepanu eest, ma praeguseks äh, lõpetaksin ja nii, et teile jääks ka rohkem aega küsimusteks ja sõnavõttudeks, palun. minister Popovski. suur aitäh, minister Popovski. sõna saab nüüd härra Hatsimarkakis, kes on delegatsiooni juht auch von meiner Seite als suur tänu, esimees, ka minu poolt. Äh, olles äh, delegatsiooni esimees, tahan öelda tänud äh, koostöö eest välisminister Popovskile ja ka suursaadikule. Te väga professionaalselt esitasite oma ettekande ja tuleb äh, esile tõsta seda, kuivõrd te olete tulnud hästi toime praeguses finants- ja majanduskriisis ning märkimisväärne on ka see et, et üheksakümmend protsenti elanikkonnast äh, soovib Euroopa Liiduga liituda jätkuvalt. see on suur erinevus äh, võrreldes paljude Euroopa Liidu liikmesriikidega ja see on kindlasti seotud ka teie poliitikaga. me oleme rahul sellega, milliseid edusamme on tehtud seoses reformidega, see kajastub meie raportis ja meie aruteludes. meil oli hiljuti sellekohane arutelu ka Euroopa Komisjoniga. ja meid võetakse väga sõbralikult vastu teie parlamendi sõbranje poolt alati, samuti on meil olnud kõrgetasemelised äh, ekspertide dialoogid sellised kohtumised loomulikult ei asenda liitumisläbirääkimisi, aga dialoog on siiski süvendanud äh, dünaamikat ja tõstnud äh, motivatsiooni nii äh, meie poolt kui ka teie poolt. asepeaminister Arrivi on ka väga aktiivselt olnud sellesse protsessi kaasatud loomulikult jäävad äh, mitmed väljakutsed, äh, mida tuleb ka mainida. Te olete saavutanud edu õigusriigi valdkonnas, aga on veel ära teha palju justiits- ja haldusreformiga. ka suured äh, edusammud olete te küll teinud. korruptsioonivastane võitlus nõuab veel palju tööd ja see ei ole muidugi ainult teie riigi fenomen ajakirjandusvabadusega seoses oli aasta aega tagasi keeruline olukord, meil oli teiega avatud dialoog ja see tõi kaasa selle, et moodustati ümarlauad, äh, asepeaminister Arifi oli väga aktiivne kergenduse ja rõõmuga me täheldame, et äh, valitsuse esindajate ja ajakirjandussektori esindajate ümarlauad on äh, toonud endaga kaasa edusamme, on sõlmitud äh, leping, mis näitab ka seda, kuidas erinevad etnilised grupid või rühmad teineteisega läbi saavad, on olnud teatavaid äh, juhtumeid, mida ei peaks äh, üle tõlgendama, aga neid ei tohi ka unustada. on olnud äh, vahejuhtumeid, äh, etnilisi kokkupõrkeid, mis on endaga kaasa toonud ka vigastatuid. just laupäevalgi põletati hiljuti lippe ja see näitab, et tuleb veel äh, teha tööd selles valdkonnas ja rõhuda etniliste rühmituste teemalise lepingu jõustamisele. me kindlasti oleme ka tulevikus teiega tihedas kontaktis, härra välisminister, seoses nime küsimusega, samuti oleme tihedas kontaktis teie kolleegiga Ateenas ja loodame jõuda lahendusele. mis puudutab äh, suhteid naaberriigi Bulgaariaga, siis tundub, et äh, meie delegatsioonis on äh, siin meeleolud muutunud, aga ka siin komisjonis suhted Bulgaariaga on häiritud ja seetõttu tahaksime me rohkem rõhuda sellele, et äh, dialoog äh, Bulgaariaga ei äh, liiduks mit-, liiguks mitte tagasi, vaid ikka edasi. tahaksin tänada Richard Howettit, raportööri, kellega meil on olnud väga hea koostöö. ta on aktiivne rännumees ja laienemisprotsessi toetaja, nii et teie näol, tähendab, tema näol on teil olemas kindlasti väga hea liitlane, aitäh! jah, kolleegid, meil on alla kahekümne viie minuti aega küsimusteks ja vastusteks. ja nimekiri on pikk kolleegidest, kes sõna soovivad, ma paluksin väga lühidalt teha. esimesena härra Salafranco, palun. Eh, bienvenido, ministro Popovski. Hemos tomado buena nota de los progresos que ha realizado su país. jah, aitäh, tervitan minister Popovskit ja eh, tõesti, me teame, et reformid ei eh, ole veel lõpuni viidud haldusküsimustes, ka kohtureform. Te teate, milline on parlamendi seisukoht me teame, milline on komisjoni poolt äh, heaks kiidetud raport, aga oluline on see, et täna hommikul me arutasime ka majanduskriisi Ameerika suursaadikuga just enne, kui te siia tulite, me rääkisime Lähis-Idas toimuvast, Egiptusest, Araabia kevadest, Iraanist aga mul ei ole pigem küsimus, kui pigem tahaksin nentida seda, et kuidas on võimalik, et meie kontinendil kahekümne esimesel sajandil ei suuda me leida lahendust nime küsimusele. ma usun, et dialoogi teel oleks võimalik lahendust leida ja niikaua, kui tahet on, on kindlasti võimalik leida ka üks ühtne lahendus. ma usun, et ÜRO juhtimise ajal me peaksime ikkagi suutma äh, kokku leppida selles, millal tuleks konflikt lõpetada, mis on nii pikalt äh, kestnud. see oleks kõikide huvis, ka liitumisläbirääkimiste alustamise huvides. see oleks ka Euroopa Liidu ning Kreeka huvides tahtsin seda ütelda sellepärast, härra minister, et ma arvan, me peaksime lõpliku lahenduse leidma sellele konfliktile, mis juba liiga pikalt on kestnud. Äh, Mr Howitt. härra Howitt, palun. Äh. suur aitäh. jah, äh, väga kena, et te täna siin olete, nagu härra Tšetšimarkakis ka ütles, ma ma olen kohtunud temaga ja äh, see valmistas mulle väga head meelt. ja tahan teha lühidalt, tahaksin lihtsalt ütelda, et toetan äh, Teid toetan meie äh, raportit ning toetan seda, et nõukogu alustaks läbirääkimistega. nüüd vastuseks härra Salafrankale, jah muidugi, härra Füüle sel aastal on üritanud teistmoodi sellele läheneda ja üritanud lahendada küsimuse väga varakult, äh, mitte aga siis, kui liitumisläbirääkimistega alustatakse, ma isiklikult toetan seda lähenemist tugevalt ja loodetavasti ka tema enda partei teda toetab kuulasin hoolikalt äh, välisminister Popovskit ja tema vägagi kirglikku äh, toetuskõnet sellesse, et me peaksime teid äh, toetama, ma usun, et me peaksime veelgi kirglikumalt sellesse suhtuma. ma arvan, et me peaksime tõesti seda tegema. ja proua Kopa, kes oli meie raportööriks tahaksin ütelda, et see, kuidas ta teie riiki käsitles, kuidas ta rääkis kahepoolsetest küsimustest ja sellest, et see ei peaks takistama laienemist. ja me kõik selle poolt hääletasime, ma leidsin, et see oli väga põhimõtteline ja kaugelenägev äh, lähenemine, tahaksin tänada teid selle eest ja küsimus. kõrgetasemeline äh, liitumisdialoog on muidugi väga hea ja see on äh, riiki abistanud. aga ma leian, et tegemist on sellise kiirendajaga, mis toimib lühikest aega. kas, äh, härra välisminister, te nõustute, et olukord on nüüd teistsugune kui mõned kuud tagasi, aga me ei saa eeldada, et selline momentum kestma jääks ning seetõttu detsembri otsus on niivõrd oluline, niivõrd oluline, et nii kaugele me jõuaks selle aasta teiseks. Carl Bildt, Rootsi äh, välisminister, äh, omal ajal ütles palju neid asju, mis härra Salafranco ütles. ja teame, et äh, mõningates teistes Balkani riikides on endiselt vägivalda ja konflikte. nii et tahaksin teada, kas tõesti peab kõigepealt äh, vägivallani mindama, et Euroopa Liit midagi teeks? ma tõesti hindan väga seda, mida Karl Pilt ütles ja ma tahaksin, et äh, härra Popovski vastaks sellele, kuidas te reageerisite sellele ning lõpetuseks eilsel kohtumisel peaministriga eh, ja ka kajastamaks seda, mida härra Popovski täna hommikul ütles selle kohta, et eh, me oleme valmis rohkem tegema ning eh, nad on, et te olete valmis rohkem tegema ning Bulgaariaga ka edasi liikuma. mina äh, Brüsselis kuulan, et küünikud siin räägivad sellest, et Skopje viimaste kuude avaldused Äh, on sellised, mis, mille alusel loodetakse detsembris õige otsus saada ja siis jällegi äh, astutakse tagasi sellest, mis on lubatud. aga ma loodan väga, et ikkagi jätkatakse ja ma tahaksin, et te vastaksite ka sellele. Mrs Kopa. proua Kopa, palun. Thank you. I want to welcome uh, suur aitäh, ma tahaksin tänada äh, minister Popovskit alati on äh, väga meeldiv teid meie seas tervitada ja teid kuulata siin komisjonis. minu komisjon puudutab ühte punkti, mis te mainisite vastastikuse mõistmise äh, memorandumi kohta tehtud äh, vastust, oma vastuses te ütlesite, et on vaja heanaaberlikkust parandada, usaldust üles ehitada ning parandada ka kahepoolset koostööd Kreekaga. ei ole aga niivõrd selge ja ma tahaksingi natukene selgitusi. kas te nõustusite Kreeka ettepanekuga? kui jah, siis millal te eeldate, et läbirääkimised algaksid? kui aga ei, siis miks te ei nõustu Kreeka ettepanekuga? kas te ei usu, et Ateena ja Skopje vaheline memorandumile allakirjutamine looks sobiva keskkonna selleks, et jõutaks nime küsimuses lahenduseni. muidugi ikkagi äh, siin tuleks ka Matthew Nimitsi, ÜRO eriesindaja egiidi all jätkata. härra Kirillov? mul on kaks küsimust ja mõned märkused esimene neist. hiljuti kohtusin teie endi, teie kolleegi endise ministriga ja viis aastat tagasi küsisin talt siin komisjonis, miks säilitakse seda, et miks ei sallita topeltkodakondsust äh, Makedoonia Bulgaaria suunal? ja ma küsisin talt ja küsin ka teilt, kaua te arvate, et äh, sellised mineviku asjad äh, tänapäeva mõjutavad, sellepärast et osad, kes väidavad, et nad on bulgaarlased, neid kiusatakse taga ja muuhulgas ka teie kohtusüsteemi poolt. teiseks, nädal aega tagasi oli meil siin jutuks äh, fašism, aga see on meie hiljutine minevik. Äh, see isik, kes oli sellega seotud, on aga bulgaarlane ning tema luuletused on tuntud kogu maailmas, tegemist on provokatsiooniga, bulgaarlased algkoollased peaksid midagi ette võtma, muidu tekib täielik vastuolu selle vahel, mida tehakse, mida öeldakse. härra Kovatšev, palun. председател, господин министer, tere tulemast в нашата комисия. Аз ще се спра наистина само в suur tänu, esimees, härra minister, tere tulemast äh, siia komisjoni. tahaksin keskenduda headele naabrussuhetele Bulgaariaga Bulgaaria on alati toetanud Makedooniat ja Makedoonia rahvast Euroopa integratsiooni teel, aga oluline on siin rääkida äh, probleemi tuumast. aastani nelikümmend neli olid äh, mõisted Bulgaaria, Makedoonia sünonüümid, pärast äh, seda kommunistlik äh, internatsionaal üritas rahvaid eristada ja see neil ka õnnestus. ma loodan, et äh, diskrimineerimise poliitika ja sallimatuse poliitika, mis Kobjas praegugi valitseb, äh, lõpetatakse. Te ütlesite, et te ei tea midagi bulgaarlaste diskrimineerimisest Makedoonias ja ma soovitan teil kohtuda Äh, nende inimestega, kes tunnevad ennast diskrimineerituna, nad äh, kardavad, nad ei julge öelda, et nende esiisad on bulgaarlased, et neil on äh, Bulgaaria nimed. näiteks Miroslav Rezinski mõisteti süüdi Makedoonias nii-öelda õhust võetud süüdistustega, sellepärast et ta ütles, et ta on Makedoonia bulgaarlane Tito kommunistliku Jugoslaavia ja praeguse Skopje ideoloogia vahel ei ole suurt erinevust ja sellest äh, on meil väga kahju. Bulgaaria ei ole Makedooniale komistuskiviks äh, teel Euroopa Liitu, aga meil tuleb äh, need teemad lahendada Skopjes, mitte Brüsselis. Te ütlesite, et ajalugu peaks jääma ajaloolastele, aga te ei tee seda. Te kasutate ajalugu selleks, et kujundada rahvuslikku identiteeti, mis on provokatiivne Bulgaaria suhtes ja lõpetuseks. Teie pressiesindaja ütles hiljuti midagi väga negatiivset Äh, Makedoonia naaberriikide kohta, mis on Euroopa Liidu liikmesriigid. kas te olete samal arvamusel pressiesindajaga ja mida te arvate lepingu allkirjustamisest äh, lähtuvalt äh, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta deklaratsiooniga? no answer from the kolleegid, kui te eh, lühidalt oma küsimusi ei esita, siis vastust me ei saagi härra Popovskilt. proua Fajon ja Lunatšek Kizukeelos, Neinski, palun, tehke lühidalt. Mister, Mrs Fajon. proua Fajon. Um, eh, suur aitäh ja aitäh eh, antud ülevaate eest ma ei hakka detailidesse laskuma, me kuulsime juba väga palju. Eh, aega ei tahaks raisata, ma loodan, et te jääte kõikide oma lubaduste juurde Bulgaariaga seoses ja ma loodan, et järgmisel aastal jõutakse edasi ka nime küsimuse lahendamisel Kreekaga. kolleegid rääkisid korruptsioonist siin, aga mina tahaksin midagi muud mainida. nimelt varjupaigataotlejad, kes lahkuvad Makedooniast. minu küsimus on järgmine. mida teeb teie valitsus selleks, et vähendada uut varjupaigataotlejate lainet? Te teate, et me praegu arutame äh, ajutist varjupaigasüsteemi külmutamist ning me teame, et Serbia, Makedoonia ja Bosnia-Hertsegoviina puhul võidakse seda ajutist külmutamist tõesti taodelda. tegemist ei ole mitte ainult vähemuse esindajatega, vaid ka noortega, kes võib-olla mitte kunagi ei ole üldse töötanud ja Eh, loodavad siis tööd leida mujalt, välismaalt. samuti eh, eh, mis te teete nende reisiagentuuridega, mis endiselt müüvad pileteid ja aitavad inimestele läände kolida? tahaksin küsida, kuidas meie läänes saaksime vähendada uutest sisserändajate arvu teie piirkonnas, sellepärast et osad riigid endiselt ei ole ühtse varjupaigasüsteemi liikmed. võib-olla me saaksime lisada sellised riigid nagu äh, Saksamaa ning Rootsi, sest neid veel selles süsteemis ei ole. kas saaks kommentaare selle kohta? proua Lunatšek suur aitäh! ka mina tahaksin fraktsiooni nimel, Roheliste nimel tervitada härra Popovskit siin koosolekul. esmalt tahaksin ütelda, et oma fraktsiooni nimel äh, võin ütelda, et äh, me toetame ja oleme toetanud juba aastaid läbirääkimiste alustamist Makedooniaga. me kahetseme väga, et Kreeka on blokeerinud seda ja loodan siiralt, et äh, Bulgaaria puhul midagi sarnast ei teki kahepoolsed suhted ja probleemid äh, tähendavad seda, et ühed liikmesriigid võivad blokeerida liitumisläbirääkimiste alustamist ja see ei lähe meie Euroopa Liidu vaimuga kokku. tahaksin käsitleda kahte teemat. üheks neist äh, on miski, mida juba teised mainisid, ohvriti kokkulepe kümme aastat tagasi me teame, et suhted ei ole ikkagi niivõrd head, äh, kui võiksid olla, kui ennast pehmelt väljendada, nii et väga palju oleks vaja veel parandada. samuti tuleb luua tingimused selleks. me teame, et seda tehakse juba noorest east peale, lastega peab alustama. kas te saaksite selgitada, mida tehakse lasteaedade tasandil äh,, algkooli, põhikooli tasandil, kohalikul tasandil ja mida teeb valitsus selleks, et koolid oleks äh, mitmerahvuselised, äh, ka äh, õpetus, mida tehakse kooliõpikutega, sellepärast et kui koolitus käib ainult Makedoonia käes, siis eiratakse seeläbi teisi etnilisi rühmi. ja teine teema, lesbi, gei ja transseksuaalide küsimus. kahjuks Makedoonia on välja jätnud äh, selle oma mittediskrimineerimise seadusest ning hiljuti tuli välja geide lesbide kohta ka dokument. mida teeb teie valitsus selleks, et toetada äh, neid ning aidata võitluses homofoobia vastu? Montenegros on midagi juba tegema hakatud, ma arvan, et oleks väga oluline, et teie kodanikud saaksid ilma hirmuta elada. härra Krisokeelos Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. suur aitäh, lugupeetud esimees. mul on kolm küsimust. kodanikuühiskonnal on väga oluline roll demokraatia tugevdamisel ja erimeelsuste ülesaamisel äh, erinevate rahvusrühmade vahel. kas teil on ettepanekuid või projekte selleks, et kodanikuühiskonda tugevdada, sellepärast et ta on veel nõrk teie koduriigis? teiseks, keskkond on väga oluline meie kõigi jaoks ja ometigi keskkonnaküsimusi ei arutata, kui äh, räägitakse liitumisest. kas te võiksite üritada seda ka Euroopa poliitika kontekstis käsitleda. kolmandaks, kui me räägime nime küsimusest ja sellest, et võib-olla peaks nimi koostama mitmest sõnast, siis Kreeka tegi mitmeid vigu, kas te võib-olla võiksite äh, Äh, praegu äh, leida mingisuguseid ähm, aspekte, mis võivad lasta arvata, et saada, suudetakse saavutada edu. tänan. minu äh, riigi nimel allkirjastasime neliteist tagasi ka Oderi lepingu ja ma tahaksin äh, küsida välisminister Popovskilt, et kas ta isiklikult ka hakkab andma oma panust selleks, et parandada suhteid äh, Bulgaariaga. väga oluline on tagada kodanike õigused, kellel on topeltkodakondsus Makedoonia, Bulgaaria. ma olen nõus äh, proua Lunatšekiga, et kui kõik Balkani riigid saavad Euroopa Liidu liikmeteks, siis on probleeme palju vähem. proua Lunatšek, samas me teame, et Euroopa Liit äh, peab kinni teatud põhimõtetest ja reeglitest ja need Euroopa väärtused on meile väga olulised. ja normaliseerimine suhete valdkonnas oleks väga teretulnud härra välisminister, äh, teil on võimalus vastata. jah, aitäh. kõigepealt, mis äh, puudutab äh, lisaväärtust võrreldes sellega, et kas me liigume liitumisläbirääkimiste poole või mitte, et ähm, mis oleks läbirääkimiste lisaväärtus, siin mainiti erinevaid äh, valdkondi, äh, keskkonnaküsimusi, heanaaberlikke suhteid ja nii edasi ja kõik äh, need teemad taanduvad ikkagi tagasi sellele, et liitumisläbirääkimised on meil kõige parem vahend lahendamaks neid lahtiseid küsimusi varasematel laienemistel on ka olnud äh, selliseid äh, teemasid ja peatükkide läbirääkimine ja sulgemine on toonud kaasa selle, et on vastatud Euroopa kriteeriumitele. see on vastus ka küsimusele, mis puudutas äh, keskkonda. praegused vahendid nimetatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguks, me allkirjastasime esimese riigina üksteist või kaksteist aastat tagasi ja selles formaadis on äh, alakomiteed, mis tegelevad kõik erinevate valdkondadega, näiteks äh, justiitssiseküsimused, äh, keskkonnaküsimused ja nii edasi. enamikes alakomiteedes pole enam midagi arutada, sellepärast et me oleme sisuliselt kõik juba ammendanud ja paljuski me oleme saavutanud sellise rakendamise äh, taseme, mis äh, liikmesriikidegi. ja siin on ka vastus härra Howiti küsimusele, äh, mis puudutab praeguse olukorra kestlikkust. Euroopa otsused on seni põhen-, põhinenud kriisihaldusel, aga laienemise kontekstis Balkanil oleks vaja strateegilist mõtlemist ja trendide eeldamist. loomulikult meil on vaja teha rohkem reforme ja me teeme neid ka liitumisläbirääkimiste käigus, aga me oleme olnud seitse aastat kandidaatriik ja neli aastat oleme oodanud läbirääkimiste alguse soovitust, nii et see on äh, põhimõtteliselt nüüd harukordne olukord, kedagi ei ole nii kaua testitud ja kui nüüd äh, lähtuda loogilisest mustrist, et kõigepealt oleks see kandidaatriik ja siis tulevad äh, liitumisläbirääkimised, äh, see oleks loogiline. osad ütlevad mulle, et me oleme olnud niivõrd hea kandidaatriik, et meid ei taheta kaotada kandidaatriigina, aga nali naljaks, me peaksime siiski liikuma edasi järgmisesse faasi, nii et me saaks teha ka keerulisemaid reforme, mida meilt nõutakse. edasi etnilised äh, suhted, äh, regionaalne kontekst, ma paneksin selle kõik kokku küsimustega, mis te tõstatasite inimeste kohta, kellel on äh, Bulgaaria ja Makedoonia topeltkodakondsus ja nii edasi. ma arvan, et ainuke võimalus neid küsimusi lahendada on euroopalikult avatult inimesed ise otsustavad, milline on nende rahvus lähtuvalt oma asjatundest ja riik peab seda aktsepteerima. me peame loomulikult lähtuma teatud kriteeriumitest ja Makedoonia olukord on keeruline, kui me oleksime Euroopa Liidu liikmed, siis kõiki koheldaks Euroopa Liidu kodanikena ja ei tekiks diskrimineerimisjuhtumeid. ma arvan, et õigusriiklus peaks kehtima igal pool, iga riiki tuleb hinnata loomulikult lähtuvalt tema saavutustest. me peame võitlema korruptsioonijuhtumite piiriülest kuritegevus ähm, liikide vastu ja meil tuleb äh, loomulikult selgelt eristada ka nende huvisid, kes on nii-öelda klubi liikmed ja kes ei ole, mida siis on võimalik teha? meid on testitud nüüd äh, pikka aega reformide osas, aga lisaks äh, reformide läbiviimisele oleme üritanud tegeleda teiste riikide muredega, et Kreeka tunneb ennast ebamugavalt, et on riik, äh, mis nimetab ennast Makedooniaks ja takistatakse meie liitumisläbirääkimisi ja nii edasi. ma arvan, et äh, ainus lahendus äh, on õigusriiklik lahendus. meil on tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta vahekokkulepe nime küsimuses, me peaksime neid kriteeriumeid rakendama mitte selektiivselt, meil on vastastikuse mõistmise memorandum äh, kätte saadud, mis on loomulikult äh, erapoolik, sest see on tulnud äh, ühe konkreetselt poolt, me üritame saavutada kokkulepet ja lähtuda punktidest, mille osas meil ei ole eriarvamusi. vastastikuse mõistmise memorandum peab sisaldama mõlema riigi seisukohti Makedoonial ei ole territoriaalseid nõudmisi, me ei taha piire muuta. me ei taha mitte kedagi oma naabritest ohutada, ohustada. Need on äh, reaalsed aspektid ja nendega tuleb arvestada, kui me allkirjastame lepinguid, saadame kirju, saadame teineteisele sõnumeid. me oleme loomulikult äh, nõus kinni pidama võetud kohustustest seoses äh, vahelepinguga, mis on sõlmitud äh, Kreekaga. loomulikult äh, me peame kinni sõlmitud kokkulepetest Kreekaga või ükskõik millise teise riigi või üksusega. see on fakt ja kui me nendest reeglitest kinni peame, siis meil on ka kergem veel lahtistest küsimustest üle saada härra Salafranca küsis, et kuidas see küsimus on nii pikalt lahtine olnud ma arvan, et äh, siin on tegemist äh, stiimulite küsimusega. liikmesriigil on võrreldes kandidaatriigiga väga mugav positsioon, me seda reaalsust sugugi ei ignoreeri ja seda me oleme kogenud aastaid seoses erinevate juhtumitega ja mis puudutab äh, stiimuleid, siis Makedoonial ei ole mingit kõrgemat prioriteeti kui lahendada see küsimus, mida on äh, kasutatud äh, ettekäändena takistamaks meie liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga, nii et see on meie jaoks kõige olulisem päevakorraline küsimus, sest et äh, üle kolmekümne, vabandust üle, üle üheksakümne protsendi elanikkonnast tahab liituda mõlema organisatsiooniga. teisalt on liikmesriigil väga mugav positsioon, see liikmesriik saab äh, mõjutada liitumisläbirääkimiste algumist Euroopa Liiduga või ka NATO-ga. ja see on see tugevus, mida annab liikmelisus Euroopa Liidus. kui nüüd vaadata loogiliselt laienemisprotsessi, nagu see on pandud algusest peale paika ja kui vaadata äh, ühist huvi, et kõik oleksid liitunud klubiga nii-öelda, siis äh, tuleb ka lahendada ära õhus rippuv nime küsimus. ja see on kõige parem võimalus, mis meil on. me ei taha minna lihtsat teed, meil tegelikult ei olegi lihtsat teed. meil tuleb läbida kogu liitumisprotsess kolmkümmend viis äh, peatükki ja teie parlamendina saate teha kandidaatriigi elu väga raskeks, kui me teatud kriteeriumeid ei äh, täida. Te olete alati liikmesriikide pool, aga me soovime õiglast võimalust äh, lähtuvalt äh, konkreetsetest hinnangutest. Karl Pilti kommentaar, konfliktid, tegevused ja nii edasi. ma usun, et sellistes äh, otsustusprotsessides on väga raske asja kodanikele seletada ja tihti on äh, lihtsam ignoreerida fakti, et keegi on täitnud ära kõik äh, kriteeriumid, aga see ei ole õige. sel aastal oleme me saavutanud faasi, kus peaks tõesti liikuma edasi liitumisläbirääkimistele. me oleme parimal positsioonil alates läbirääkimiste alutamisest. nüüd härra Kirillovi, Bronetski äh, ja teiste kommentaarid, mis puudutavad Makedoonia poolset äh, bulgaarlaste tagakiusamist, viiteid äh, Titole, teistele. mina ei ole ajaloolane, ausalt. ma ei taha ajalugu käsitleda mitteajaloolises raamistikus ja seetõttu me olemegi välja pakkunud lähenemise, et ajalooga tegelevad ajaloolased ja tagagem, et me ei sega neid asju kokku liitumisega. On all the aspects of the history. That is reality, but this should not be the case that we should compromise the future